Okay. okay, everybody, <clears throat> in case you're wondering why I was waiting, it was because alustame nüüd siis äh,, ootasime algusega natukene, sellepärast et meil siin osad asjad olid päevakorrast välja jäänud ja me pidime need sisse panema. kõigepealt tulebki meil siis kinnitada päevakord. mulle teatati Ole Schmidti äh, büroost äh, et tal on mõlemad lennud tühistatud ja seetõttu ta täna õigeaegselt siia ei jõua, et oma raportit tutvustada, mida ta pidi tegema kell veerand neli ja seetõttu tänases päevakorras punkt, punkt kuus on edasi lükatud teisele ajale. täna me seda enam arutada ei saa, sest meil on ka avalik kuulamine täna päevakorras nii et, et kas sellise muudatusega loeme päevakorra kinnitatuks? jah, vastuväiteid ei ole. nüüd äh, esimehe teadaanded. kõigepealt meil toimus kümnendal oktoobril esimene kolmepoolne kohtumine, kus me arutasime tervet rida äh, olulisi küsimusi, panime paika oma töömeetodid ning need teemad Äh, mis on siis tehnilised, mis poliitilised ähm, ning panime paika menetluse ning tegelesime ka mõningate tehniliste küsimustega, mis suunasime siis töörühmadele, et töörühmad meile juba annaksid siis enne järgmist kolmepoolset kohtumist äh, tehnilist infot ja see järgmine kohtumine toimub kahekümne viiendal oktoobril. ja loomulikult esimesel kohtumisel me mingeid otsuseid ei langetanud. nüüd kolmas päevakorrapunkt, see on äh, raport, mis käsitleb Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aastaaruannet ja annaksin kohe sõna raportöörile härra Schwabile. aitäh. daamid ja härrad kõigepealt tahaksin ma tänada kõiki neid, kes muudatusettepanekuid esitasid. tahaksin teid tänada äh, konstruktiivse töö eest, kokku esitati seitsekümmend seitse muudatusettepanekut ja ma arvan, et nad rikastavad meie arutelu. meil on olemas konkurentsi rakkerühm ning me oleme äh, selle rakkerühma raames kokku leppinud, et konkurentsipoliitika aastaaruanne äh, peaks keskenduma nii-öelda ühele asjale. sellepärast, et varasematel aastatel oleme me rohkem koostanud ülevaadet ja ei ole konkreetselt mingile valdkonnale keskendunud. niisiis oma raportis olen ma üritanud üksikasjalikult tuumalt uurida kahe tuhande kolmanda aasta määrust ja seda, kuidas trahve arvustatakse ja see on siis minu äh, raporti keskpunkt. Äh, ma ütleksin võib-olla nii palju, et me kutsume komisjoni üles vaatama, kas Äh, oleks võimalik sõlmida mingeid kohtuväliseid kokkuleppeid äh, teatud juhtumitel, enne kui otsustatakse, kui suured need äh, trahvid on. ma tean, et komisjon on olnud selle mõtte suhtes skeptiline. Nad kardavad, et selline alternatiivne vaidluste lahendamine võib ähm, Äh, viia selliste kohtuväliste kauplemisteni, nagu me oleme näinud USA-s. minu äh, eesmärk ei ole millegi sellise sisseviimine. ma arvan aga, et oleks parem äh, sellisel moel lahendusi leida, niimoodi muutuks komisjoni positsioon tugevamaks. samuti tuleks hoolitseda selle eest, et mis tahes probleemid kartellidega ja teiste asjaste segatutega äh, Äh, leiavad kiire lahenduse. Äh, see tähendab äh, ka, et kui selline rikkumine leiab kolmandat korda aset, siis neid varasemaid rikkumisi arvestatakse ning täitmismenetlusest siis peetakse kinni. nii et, et Äh, sellised, äh, et sellisel moel siis kartellide probleemiga tegeleda. nüüd leebe kohtlemise programm on midagi sellist, mida me tahaksime säilitada. ma arvan, et äh, me peaksime äh, siin propageerima täielikku konfidentsiaalsust, me peaksime hoolitsema selle eest, et äh, et äh, sellist, sellest ka kinni peetakse. nii et, et me tõesti ei tohi dokumente välja anda. professor Germain on koostanud äh, uurimuse, äh, on koostanud uurimuse nende trahvide kohta ning ta tutvustab seda kaheksandal novembril kell neli eh, siis konkurentsipoliitika rakkerühmale, nii et, et kui kolleegid on huvitatud, võivad sinna kohale tulla. härra Sanchez Presedo eh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist on eh, ka siin kohal ja ma tean, et tema on kutsunud ka täiendavaid eksperte nii et, et ma arvan, et kaheksandal novembril toimub meil väga huvitav mõttevahetus. nüüd aga räägiksin lähemalt mõningatest muudatusettepanekutest ma arvan, et üldised majandushuviteenused on äh, need, äh, millele võib-olla peaks keskenduma. Äh, paljud muudatusettepanekud tegelikult on selles vallas juba sellised, mis on raportis kajastamise leidnud, näiteks ka need, mis puudutavad kollektiivseid, kollektiivset hüvitamist. alternatiivne vaidluste lahendamine on jällegi üks punkt, mille kohta kehtib sama kui äh, see on üks võimalus, mida komisjon peab kaaluma enne, kui trahv kehtestatakse. ning äh, äh, väga huvitavaid ettepanekuid on tehtud ka riigi abi kohta ja riiklike päästeplaanide kohta. variraportöörid, tundub mulle, Äh, on saavutanud üsna laiapõhjalise üksmeele. mis puudutab energeetikasektorit, siis selle kohta on tehtud üks muudatusettepanek, äh, mis ütleb, et äh, energiageneraatorite turu avamine peaks leidma suuremat mainimist. ka reitinguagentuure mainitakse ühes muudatusettepanekus, me peame vaatama, kuidas sobib kokku muude raportitega, mida me siin komisjonis oleme vastu võet-, võtnud ja samuti peame vaatama oma komisjoni ja konkurentsi peadirektoraadi koostööd. me peame vaatama, kuidas me saame omavahelist koostööd parandada, asjad üldiselt toimivad hästi aga mõned punktid vajavad veel täpsemalt arutamist, neid tuleb ehk hääletada, mina ei tea täpselt, kuna hääletus toimub, nii et, et võib-olla te ütlete mulle, et me saaksime asjad selleks ajaks korda. nii et, et tahaksin teada, mida kolleegidel on öelda, mida nad arvavad sellest, mida ma ütlesin, aitäh uh,! aitäh uh,! Äh, Peeterit ei ole kohal, seega annan sõna teistele variraportööridele ja Sofi kõigepealt aitäh, ma teen üsna lühidalt, mul ei ole palju lisada sellele, mida raportöör juba ütles, me oleme äh, äh, raportööri ja variraportööriga äh, juba aastaid selle teemaga tegelenud. me oleme jõudnud kokkuleppele peamistes küsimustes ma vaatasin muudatusettepanekud läbi, enamik neist minu arvates on väga positiivsed, nad tugevdavad raportit. Äh, kollektiivse hüvitamise teemal ei ole mul väga palju öelda. ma arvan, et selles vallas me oleme jõudnud üsna hea kompromissini, mis puudutab teenuseid ja üldhuviteenuseid Eh, siin meil võib-olla on natukene rohkem lahkhelisid, meie eh, eh, meile ei meeldi see üldhuviteenuste teemaline raport. me leiame, et siin oleks vaja õiguslikku raamistikku, aga selles vallas me oleme alati olnud eriarvamustel ja ilmselt jääme ka edaspidi eriarvamustele. mis puudutab koostööd Euroopa Komisjoniga, siis selles osas olen ma esitanud terve rea muudatusettepanekuid Äh, raportöör mainis neid, aga ei öelnud, kas ta neid toetab või ei, tegemist on muudatustega alates numbrist kümme. me oleme nõudnud, et äh, äh, meie koostööl ole, peaks olema rohkem struktuuri. igal aastal me võtame vastu selle konkurentsiaruande, võtame vastu ka teisi raporteid, kus käsitletakse konkurentsiteemasid. komisjon ütleb meile nende eest aitäh ja siis teeb ikka, mis ise tahab üheksakümne üheksal protsendil juhtudest äh, ma toetan seda, mida Euroopa Komisjon on teinud, aga äh, on naljakas, et on selline oluline poliitikavaldkond, kus puudub demokraatlik järelevalve, puudub igasugune sisuline demokraatlik järelevalve. nii et, et kui vaadata, millises olukorras on praegu Euroopa majandus ja äh, millises suunas arutelud liiguvad, kus nõutakse rohkem majanduslikku integratsiooni ja koordineerimist, siis äh, siin vallas oleks parlamendilt küll suuremat panust vaja ma olen avatud igasugustele teistele ettepanekutele ka, aga see oli see, mida mina tahtsin öelda. Thank you very much. aitäh. Tõõk, kas ka sina tahad midagi lisada? jah, aitäh. kõigepealt äh, tänan äh, raportööri raporti eest äh, ja olen nõus enamikuga selle teksti sisust, kuid siiski olen esitanud ka mõned muudatusettepanekud iga-aastases konkurentsipoliitika aruandes aastast kaks tuhat üheksa väljendas Euroopa Parlament oma muret nende meetmete üle, mis on küll formaalselt ajutised, kuid võivad kujuneda alalisteks. Euroopa Parlament ütles ka seda, et ajutised meetmed tuleb võimalikult kiiresti lõpetada, samamoodi tuleb lõpetada erandite andmine ja seetõttu tegelikult me ei tahaks veel kord pikendada riigiabi režiimi kui see pidi olema ajutine ning ma olen esitanud muudatusettepanekud kuus, kaksteist ja neliteist. mis puudutab äh, trahve, siis komisjon peaks oma vastavat poliitikat lihvima, peaks olema ka teisi meetmeid, mis trahve täiendavad, peaks olema erinevaid distsiplinaarmeetmeid ning komisjon peaks ennekõike lähtuma konkurentsireeglitest, mitte nii väga eelarvelistest või äh, finantspiirangutest ja sellega seoses tahaksin ähm, tahaksin viidata raportile, mida hääletatakse järgmisel täiskogu istungil, see on siis järgmisel nädalal ning muudatusettepanekus nelikümmend kolm räägitakse just nimelt trahvidest, mis seonduvad konkurentsipoliitika reeglite rikkumisega kuid äh, selle sammu astumine iseenesest äh, seab äh, kahtluse alla selle, kas komisjon ei ole mitte rikkunud oma pädevust, astunud üle piiridest ja mina olen esitanud muudatusettepaneku kolmkümmend seitse konkurentsipoliitika raportile, kui see vastu võetakse, siis sellega me rõhutaksime, et tegelikult ei saa trahvi kasutada kui alternatiivset eelarve täitmise vahendit see peab olema seotud ikkagi ainult konkurentsipoliitika reeglite rikkumisega. ja nagu te juba ütlesite, oli meil eelmisel nädalal väga viljakas kohtumine, me rääkisime kollektiivsest õiguskaitsest, raportöör tegi meiega head koostööd ja usutavasti jõudsime me rahuldavale kokkuleppele enamikus eh, lahtiseks jäänud küsimustes ja seetõttu ma tänan raportööri veel kord eh, avameelse lähenemise eest. aitäh, Philip! suur aitäh! ka mina soovin tänada Andreast hea raporti eest. ja arvan samuti, et konkurentsipoliitikas ei ole vaja hakata liigselt ilutsema, me oleme seda teinud varem ja see pole olnud meile kasulik. ja ma tahaksin samuti rääkida trahvidest. kui me vaatame konteksti, milles me täna elame siis äh, tuleb välja, et ähm, need meetmed, mida seni on finantssektori kaitseks võetud, tegelikult ei ole toiminud ja just see teeb mulle muret. mulle teeb muret ka makromajanduslik äh, mõju konkurentsipoliitikale ja ma tahaksin omalt poolt öelda, et äh, riigiabi on tegelikult palju suurema mõjuga kui trahvid, nii et tõepoolest meie seisukohad, meie vaatenurgad lähevad lahku, aga sellest hoolimata ma arvan, et me jõuame kokkuleppele Sofi, kas ma saan õigesti aru, et sa oled vastu raamistikule, mis sätestaks reeglid üldhuviteenustele? kui sain õigesti aru, siis jällegi oleme me täiesti erinevatel seisukohtadel, aitäh! aitäh! Jürgen, kas soovid kuue nimel sõna võtta? jah, suur aitäh! ma ei ole nagu hästi järele jõudnud, kas me räägime praegu konkurentsipoliitika raportist? kui jah, siis kuue kui väikese fraktsiooni nimel ütleksin seda, et meil on tihti käed tööd liigselt täis ja seetõttu ei ole meil õnnestunud esitada õigeks ajaks muudatusettepanekuid, kuid me oleme vaadanud neid muudatusettepanekuid, mis esitatud on. ja kui ma kuulasin Philippe Lambert'i seisukohti riigiabi reeglite kohta, siis juhul, kui riigiabi antakse pankadele, loomulikult peavad olema kehtestatud ka väga selged reeglid, me pooldame täiesti, et riigiabi oleks tingimuslik ja toetame siis ka vastavaid muudatusettepanekuid. siis äh, räägiti energiaküsimusest, proua Ferreira on esitanud muudatusettepaneku, mida me samuti võime toetada ei saa lubada, et oligarhid või monopolid valitseksid turgu ning seetõttu on Liisa Ferreira muudatusettepanekud ja teised meie jaoks täiesti vastuvõetavad, kuid midagi rohkemat ma kahjuks praegu öelda ei saa, aitäh. aitäh, Antonin. suur tänu teile. mina sooviksin rääkida muudatusettepanekust, mille ma esitasin minu poolt, eh, minu muudatusettepanek eh, puudutab kollektiivhagisid ja mm, eh, ilmselt varsti sõlmitavad lepped kindlasti mõjutavad meie raportit ja arvatavasti me liigume heas suunas. ma sooviksin rääkida muudatusettepanekutest, mis puudustavad trahv, puudutavad trahve, sest äh, trahvid peavad olema eelkõige ennetava iseloomuga ja hoiatava iseloomuga. Äh, kuid vahel tundub, et äh, trahvid mõjuvad hoopis stimuleerivalt. ning muudatus ettepanek rõhutab, et kartellide vastase võitluse, kartelline vastane võitlus tuleb, peab ikkagi jätkuma tegu ei ole raportiga, mis, äh, mida tehakse igal aastal nagu, äh, nagu ehitakse jõulupuud. tegu on lihtsalt tööga, mis aastast aastasse jätkub. ja mida tehakse ka väljaspool seda raportit. mis puudutab äh, nüüd reitinguagentuure, siis nende tegevus mõjutab väga laialdast, mm, väga laialdaselt erinevaid äh, erinevaid aspekte, erinevaid ettevõtteid. minu meelest ühesõnaga on tegu väga olulise resolutsiooniga ja ma kavatsen seda toetada, aitäh. aitäh, Toomas Mann. aitäh, lugupeetud äh, proua esinaine ka mina õnnitlen kõigepealt Andreast, sest tal on õnnestunud variraportööridega jõuda äh, küllalt laiapõhjalisele konsensusele, mis meid kõiki aitab. ma jagan äh, kaaskõnelejate veendumust, et kui trahv on olemas, siis peab trahv ka kuidagi mõjuma, trahv peab olema hoiatava ja ennetava loomuga, see ei ole lihtsalt, äh, nagu siin on öeldud, jõulupuu kaunistus. ja trahv peab olema ka piisavalt suur, et sellel mingi mõju oleks raportis on veel punkte, mida tahaksin lähemalt käsitleda. juba mainiti reitinguagentuure ja öeldi, et nende kohta on eraldi raport. aga sellest hoolimata peame ka selles raportis reitinguagentuuridest kõnel, kõnelma, kõnelema. Euroopa reitinguagentuuri kontseptsiooni on valesti mõistetud, sest tegelikult äh, ei ole aidanud poliitilised keskustelud meil ju saavutada seda, mida me taotleme Euroopa reitinguagentuuriga, kuid äh, me oleme nende diskussioonide käigus äh, saanud väga häid soovitusi. kui me kuuleme et äh, reitinguagentuurid on näiteks aidanud raha äh, teenida miljardäridele, siis äh, ei jää ju muljet, et nad oleksid erapooletud. nii et kui me tahame selliseid reitinguagentuure, kelle töö oleks tõesti tõhus, siis peavad nad olema täiesti sõltumatud. Nad ei saa olla sellised organisatsioonid, kuhu poliitikud või poliitiliste huvidega isikud võiksid sisse imbuda ja seal kasu lõigata reitinguagentuuride töö peab olema tõhus, reitinguagentuuride töö on ka väga oluline. ma olen rääkinud näiteks äh, ähm, pensionäride esindajatega, kes on samuti öelnud, et meil tuleks reitinguagentuuridel rohkem silma peal hoida, et näha, mida nad pensionirahaga teevad. ei saa olla niimoodi, et on kaks või kolm suurt ametit, mis suvalisel ajahetkel võivad muuta reegleid ja selle kohta ma tahaksin Andreaselt ka küsida, mida sa sellest arvad? proua Ferreira on tõesti esitanud huvitavad muudatusettepanekud, kuid äh, kuueteistkümnendas muudatusettepanekus ütleb ta, et oleks vaja see, sellist äh, ise finantseerivat äh, kriisi lahendamisfondi, mis vähendaks maksumaksjate, maksjate osaluse miinimumini ja tagaks sekkumisvahendid ja nõnda edasi. loomulikult huvitab mindki, et kõik oleksid maksujõulised, kuid mida siin ikkagi mõeldud on? kuskilt peab ju raha tulema, nii et äh, muudatusettepanek kuusteist on minu jaoks äh, küsitava väärtusega, ma tahaksin, et me selle selgeks räägiksime. ja tegelikult on äh, mul märkusi veel ka teistele erialakomisjonidele. tegemist on omaalgatusliku raportiga, seda arutatakse Strasbourgis esmaspäeva õhtul, enamik inimesi pole selleks ajaks veel kohalegi jõudnud, võib-olla siis arutame seda raportit kuidagi teisiti, kujundame siin selge seisukoha selle asemel, et vaielda kogu aeg meediaga, mis tuleb väljaspoolt parlamenti, kusjuures need vaidlused mitte kuskile ei äh, vii. võib-olla saaksime vaba mikrofoni raames midagi ära teha, Andres, sa oled tark mees, nii et esita ettepanekud. Andres, sul on sõna. suur aitäh, äh, lugupeetud proua esinaine. Äh, vabandust, ütleb proua esinaine, siiski veel üks sõnasoov. suur aitäh, proua esinaine ütleb härra Feio. ma teen väga kiiresti, sest me kõik tahame kuulata, mida Andres vastab. nagu teisedki, leian ma, et Andres Schwab on teinud suurepärast tööd ning äh, et äh, kõik põhjendused on väga loogiliselt välja toodud. mina tahaksin rääkida oma muudatusettepanekutest, mõned neist on väga spetsiifilised, äh, käsitlevad näiteks lennundusala või ka internetti Äh, nii et need ettepanekud on mulle tähtsad. aga ma tahaksin tõstatada ka küsimuse, mis puudutab äh, turul äh, tegutsevaid oligopoolse seisundiga ettevõtteid, oligarhe, mis toob kaasa selle, et langeb toodete kvaliteet, tõuseb nende hind, see on kahjulik turgudele, on kahjulik tarbijatele, on kahjulik kõigile ning äh, üle-euroopaliselt äh, on seetõttu tekkinud ka suuri probleeme, sest äh, sellist tegevust on väga raske piirata. ma arvan, et me kõik mäletame seda, mida on öeldud reitinguagentuuride kohta, kes annavad reitinguid finantsasutustele ja seetõttu pean ma oli, oli ka puudutavat muudatusettepanekut eriti oluliseks ja palun teil hääletada selle poolt aitäh, ütleb proua esinejana ja annab sõna lõpetuseks härra Schwabile. Äh, suur aitäh! kõigepealt, kõigepealt äh, tahan öelda seda, et me vaatame kõiki muudatusettepanekuid väga hoolikalt, äh, me analüüsime neid detailselt ja võtame arvesse nii paljud kui võimalik. enamik kolleege nõustuvad minuga Äh, selles, et me tahaksime ähm, siin keskenduda tähtsatele valupunktidele, mitte lihtsalt kaunistada jõulupuud, nagu me teeme igal aastal. Äh, kuid ma kinnitan teile, et me ei kaunistagi kunagi jõulupuud, me ikkagi alati püüame käsitleda tähtsaid küsimusi, mis puudutavad konkurentsipoliitikat, kuigi hiljem lähevad äh, need raportid tavaliselt ähm, äh, nii-öelda kaduma. Philip ma vaatasin äh, kartellitrahvide äh, küsimust ja leian samuti, et tegemist on tähtsa asjaga, millest on väga pikalt räägitud, kuid äh, tegelikult ei ole ma ma ei ole vastu sellele, et trahvide küsimust tulevikus paremini käsitletakse, kuid meil on ka praegu kirjas teatud reeglid. ma olen nõus sellega, mida on välja pakkunud Elisa Ferreira, meil on vaja kriisilahendusfondi ja samas on vaja ka trahve, mis oleksid äh, hoiatava ja ennetava loomuga. aga need, äh, kes praegu kannatavad äh, finantsasutuste ebaausa tegevuse tõttu, Äh, need peavad mingisuguse hüvitise saama ju ka praegu. trahv mõistetakse välja kohtuga, peab olema ka muid hoiatavaid meetmeid, äh, mis oleksid äh, kiired, hoiatavad ja ennetavad ja mis tooksid reaalset kasu ja oleksid õiglased nendele, nende inimeste suhtes, kes on kannatanud kahju meil ei ole praegu siin piisavalt kolleege, et rääkida kõikidest küsimustest, mida esitati. mis puudutab paremat koostööd Euroopa Komisjoniga, siis kes saaks selle vastu olla, me peame lähtuma aluslepingutest ja mis puudutab riigiabi küsimusi, siis ma arvan, et siin ei maksa liiga kaugele minna, sest Euroopa Parlament on äh, tellinud uurimise uurimuse, mis puudutab riigiabi reegleid ja tegelikult ei saanud me sealt selliseid tulemusi, nagu tahtsime. loomulikult on vaja riigiabi, pankadele antav riigiabi siduda kindlate reeglitega, see on selge. ma tänan kõiki kolleege, kes siin sõna võtsid, ma arvan, et nelja nädala pärast võtame raporti ka vastu ja et tulevad kompromissid aitäh, äh, siin on öeldud, et kahekümne teisel novembril me hääletame ja et täiskogu istungile läheb see raport detsembrikuisel osaistungjärgul. sellega me suleme päevakorrapunkti ja läheme edasi neljanda punkti juurde, milleks on hääletus ning äh, peatame koosoleku paariks minutiks, et kõik saaksid kontrollida, kas neil on kaasas hääletuskaart, aitäh! Yes, a reform of EU state aid rules on services of general economic. nii, et eh, kõigepealt eh, üldist majandushuvi paikuvate teenuste suhtes kohaldatavate Euroopa Liidu eh, riigiabi eeskirjade uuendamine. kas kõigil on kaardid käepärast? So we seem to be a bit short on manpower up here. tundub, et meil on siin üle, meil on siin ees töökäsi pisut puudu siis me saaks ähm, proo-, äh, proovida, kas hääletusmasinad töötavad, Antolinil ei ole kaarti kaasas. Can you open the vote for a test vote? Ah. okay,. Um, niisiis äh, katse hääletamine, nii et vajutage äh, oma, äh, oma jah nupule. Well? kas sul pole kaarti kaasas? Yes, Sophie, fine. Ähm, see puudutab Peter Simoni raportit ma soovisin öelda, et äh, hääletussoovituste juures pole see kirjas, kuid Rahvapartei toetab kõiki kompromisse. Ashley you..., Ashley, sa lehvitad mulle? jah, vabandust, äh, ka mina unustasin oma hääletuskaardi äh, koju, nii et ma tõstan käe, kui, kui tundub, et poolt ja vastuhääli on pooleks. niisiis jah, Jürgen. Jürgen also hasn't got his. Jürgenil ei ole kaasas hääletuskaarti, me peame siis eh, eraldi seda arvesse võtma. Yeah, well, we're closing the text. niisiis eh, kolmkümmend üks eh, kolleegi on kaarti katsetanud, kõike hääletanud niisiis, alustagem. kõigepealt lõige üks, muudatusettepanek kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. mulle vähemalt tundus nii. kontrolligem siiski, sest äh, jah, proovime nüüd hääletada, hääletus on alanud Aldes, Aldes on üks hääletaja ülearu, nii et ma siis ei hääleta. ma võiks ju peale käia, kuid äh, ma siis parem ei käi. nii, siis kas kõik on hääletanud, hääletanud, lõppenud. üheksateist poolt kümme vastu. nii et äh, need kolm äh, kaarditut hääletajat ei mõjuta tulemust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 erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. minu meelest võeti see vastu. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, kus on kompromiss D? okei okay,, kompromiss D, I kompromiss D lõpuks leidsin, mitu lehekülge edasi, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud. palun kontrollime seda elektrooniliselt, sest paljud käed ei tõusnud üldse. hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollin ka elektrooniliselt, sest äh, käsi pole tõesti kuskil näha. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud? vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt? kas äh, hääletustulemust pole näha? kakskümmend poolt, üksteist vastu oli viimasel. ma ei saa, ma ei pannud tähele, et seda polnud näha. nii, muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, on vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollin elektrooniliselt, nelikümmend üks kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, kaksteist vastu. muudatusettepanek nelikümmend kaks poolt, vastu. kontrollin seda elektrooniliselt, kui ma ei näe käsi, ma ei saa aru, kas ollakse poolt või vastu. mõned käed tõusevad, aga mitte piisavalt. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, üksteist vastu. kompromiss E, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on esimene osa poolt, vastu, erapooletud ma ei tea, kas oli nüüd poolt või, kas oli rohkem poolt või vastu hääli, nii et kontrollime elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? seitseteist poolt, viisteist vastu. kas mõni hääletuskaart jääb puudu? seitseteist poolt, kuusteist vastu ärge veel vajutage nupule. seitseteist poolt, viisteist vastu. kes veel lisaks poolt on? Antolin ja Peter. sina oled vastu, kolm veel on vastu järelikult. käid sina, Jürgen, vastu. nii et tagasi lükatud. üheksateist vastuhäält. see oli esimene osa. nii kas teine osa üldse jääb püsti ilma esimese osata, jah, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Litre kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss H kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud. palun kontrollige seitsekümmend ühte kes kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, siis äh, kuusteist poolt, seitseteist vastu langeb ära, äh, Imko üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, ITRE seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I poolt vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, minu meelest vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks üle. sada kolmteist. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. seitseteist pool, seitseteist vastu kas keegi, üks oli äh, veel vastu, veel kaks oli lausa vastu, nii et äh, see langeb ära sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist suuline muudatusettepanek me rääkisime sellest enne saja viieteistkümne puhul. me soovisime, et sõnad kompensatsioonid ning ettevõtted, mida ei toetata, et need sõnad asendataks. me olime selles osas juba Rahvaparteiga kokku leppinud, sest me rääkisime, räägime siin kompensatsioonide maksmisest, me ei räägi riigi toetustest kui need sõnad vahetavad ära, siis, äh, vahetatakse ära, siis võivad kõik selle muudatusettepaneku poolt olla. kas keegi on selle muudatusettepaneku vastu? siis hääletame muudatusettepanekut. kas äh, keegi soovib, et ma selle ette loeks või on teil see olemas? Teil on see olemas, nii väga hea. suuline muudatusettepanek, kes on selle poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nii et see oleks siis saja viieteistkümne asemel. kas sa soovid, et me hääletaks ka saja viieteistkümne, eh, viieteistkümmet samuti? ma ei saa siis aru, mida sa, mida sa täpselt soovid suu, me hääletasime praegu suulist muudatusettepanekut, selle asemel, et hääletada algset muudatusettepanekut sada viisteist, sest keegi ei pannud selle vastu. jah. aga mina sain nii aru. mina toetan härra Simoni versiooni, ühesõnaga mina sain tõlkest eh, nii aru, et see, et siin on mingi segadus. me hääletasime äh, Simoni muudatusettepanekut eh, selle asemel, et hääletada muudatusettepanekut sada viisteist ja see läks hääletusel ka läbi. kompromiss ka esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viies osa poolt, vastu. ma olen kergelt segaduses, kontrollime elektrooniliselt viiendat osa. Have you voted? kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. nii et vastu võetud kakskümmend üheksa poolt ja üheksa vastuhäält. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsmes osa poolt, vastu, erapooletud, mm, vastu võetud, ma pean teile ütlema, et ma mulle selline tükeldamine ei meeldi kompromissides. tulevikus me seda enam ei luba, nii et võtke seda palun arvesse. nüüd ma lähen kuskile edasi. see on siis muudatusettepanek kolm. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud. minu meelest see on vastu võetud. kontrollime, kui soovite, muudatusettepanekut kuus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, viisteist vastu, seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud algtekst, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud algtekst, kolmteist kuni viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning elektrooniliselt hääletame mu mu teksti muudetud kujul. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt kaheksa vastu, üks erapooletu. So congratulations to the rap-. niisiis, õnnitleme raportööri. Andres, ma ütlen väga lühidalt. Te ütlesite, et te ei aktsepteeri osade kaupa hääletamist kompromisside puhul. minu meelest me võiks seda kohe praegu teha, sest äh, minu meelest on see äärmiselt äh, tüütu. ma ütlesin lihtsalt, et tulevikus, tulevikus, järgmistel hääletamistel ei tohiks nii palju eraldi hääletusi olla kompromissidel. see on äh, põhi, põhimäärus meie kodukorras hääletuse keskel ma ei hakka nüüd eh, suuri muudatusi läbi viima, aga üldiselt mulle selline asi ei meeldi. Okay, um, I'm going to do this generically now because Aldi is supporting some. Alde esitab muudatusettepanekuid, eh, mida eh, hääletusnimekirjas äh, ei ole, toetavad kompromisse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 kompromiss E poolt, vastu. kas keegi on äh, segaduses, me hääletasime kompromissi E. kas ma hüppasin mõnest üle või? kompromiss E. kompromissi D me just hääletasime veel kahes osas hääletasime seda just kahes osas, esimene osa läks läbi, teine osa ei läinud läbi, nii et nüüd me oleme kompromissi E juures. kes üritab sõna võtta? kas keegi on segaduses, Antolin? Antolin? Antolin, kas sa soovid midagi öelda? El compromiso de la segunda parte que repetir el voto. Sí, que en el comp-. kompromiss siis D-s, D teine osa. me peame hääletajast kordama. kompromiss D teises, D, D kompromiss, D nagu, D nagu Donau tuleb hä uuesti hääletada sest eh, suured fraktsioonid on selle poolt ja hääletustulemus eh, oli negatiivne. Eh, minu meelest siin pidi kuskil viga olema, sellepärast et see on väga oluline, et me teaks täpselt, kes mille poolt hääletas. jah, kontrollime. see on siis teine osa kompromissist D. Second part. teine osa kompromissist D. Everybody voted kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt kaheksa vastu. tõepoolest läks see läbi. Are... niisiis, nüüd kompromiss E poolt, vastu erapooletud, vastu võetud Komp. Ähm, e- muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu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 kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kaheksateist vastu, üks erapooletu. ja keegi eh, ühesõnaga äh, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud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 kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda elektrooniliselt. kõik hääletasid. nii, kui ta soovib hääletada, tehke seda nüüd, hääletus on lõppenud kaheksateist on e poolt kuusteist vastu üks erapooletut, nii et, e, et e, vastu võetud. kompromiss I poolt vastu erapooletud, vastu võetud. ning lõpuks elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kolmkümmend kolm poolt, üks vastu, erapooletuid pole. suur tänu teile ning õnnitleme raportööri. ning nagu ma ütlesin, me lükkame eh, punkti kuus edasi, see on siis eh, iga-aastane maksudeklaratsioon. nüüd teeme väikse vaheaja kella kuusteist kolmekümneni, siis toimub avalik kuulamine majanduskriisi juhtimise kohta Euroopa Liidus nii et meil on nüüd pooletunnine intervjuud. Thank you. okei okay,, well. hästi, tere tulemast kõigile. Äh, viivitasin algusega natukene lootuses, et mõned saadikud veel siia saali jõuavad. nüüd aga alustame siis äh, avaliku kuulamisega, mis puudutab kriiside ohjamist ja majanduse juhtimist. Äh, meil on siis siin nii-öelda kaks Äh, esinejate vooru, kõigepealt äh, räägime kriisi äh, juhtimisest, Andres Sapir ja Ricardo Cabral saavad sõna, mõlemad räägivad kümme minutit, siis on võimalus neile esitada küsimusi ja saada küsimustele vastuseid. see esimene voor kestab siis umbes tunni ja siis alustame teise vooruga, mille teemaks on majanduse juhtimine ja siin on meil kõnelejateks Jürgen Stark ja Jerome Kreel aga nemad on valmis kuulama ka seda, mis meil kriisi ohjamise kohta öelda on. ja kui neil on sellel teemal ka midagi öelda, siis annan neile võimaluse. ma vabandan selle pärast, et meil saadikuid väga vähe kogu, kohal on, aga meil toimuvad mitmed üritused paralleelselt ja seetõttu äh, Äh, on osalus võib-olla nii väike ja info, mis siin täna edastatakse, on ju kõigile ka hiljem kättesaadav. niisiis, tere tulemast meie tänastele kõnelejatele. Äh, kell siin näitab, kui palju teil veel kõneaega on jäänud niisiis kõigepealt äh, annan ma sõna Andres Apirile palun. aitäh. aitäh selle kutse eest äh, majandus- ja rahanduskomisjoni. meile esitati kolm küsimust, mis puudutasid äh, kriisi ohjamist. esimene küsi-, küsimus käsitles äh, siis seda, mida Euroopa poole aasta saaks teha, siis teine küsimus ähm, äh, olukorrast nendes riikides, kus äh, on siis majanduse kohandamise programm käib, käibel Kreeka, Portugal ja Iirimaa ja lõpetuseks äh, siis ka äh, finantsstabiilsuse rahastamisvahendist ja Euroopa stabiilsusmehhanismist. kõigepealt, mis puudutab esimest küsimust, siis ma loeksin ette ühe lõigu sellest raportist, mis käsitleb keskkonnasõbraliku Euroopa tegevuskava. siin räägitakse Euroopa poolaastast. räägitakse eelarve koordineerimisest, näiteks öeldakse, et komisjon Äh, võib kasutada välishinnanguid riiklike stabiilsuskavade ettevalmistamiseks ning pakkuda välja suuniseid liikmesriikide eelarvepoliitika vallas, võttes arvesse nii tingimusi Eurotsoonis kui ka liikmesriigis. kui Eurotsooni riikidel riiklikud tegevuskavad on koostatud, siis võidakse nendest, nende põhjal koostada Euroopa stabiilsusprogramm mille põhjal on võimalik hinnata kõigi liikmesriikide eelarvepoliitikat ja vaadata, kas liikmesriigid peavad oma programmides ka mingeid koha, korrektsioone tegema. sellist protsessi soodu-, saab soodustada niimoodi, et me jagame kalendri eh, kaheks Euroopa poolaastaks, kus me paneme paika siis eh, Euroopa tasandil prioriteedid ja siis liikmesriikide tasandil pool aastat, kus vaatame, kuidas neid eesmärke liikmesriigi tasandil ellu rakendada ma arvan, et nüüd meil on see Euroopa poolaasta ellu viidud ning Euroopa poolaasta on kahtlemata samm edasi. aga võib-olla see on natuke rohkem seotud meie äh, arutelude teise poolega, nii et, et me ei ole veel väga kaugele jõudnud nende Euroopa stabiilsuskavadega. me ei ole veel jõudnud sellesse punkti, kus riiklike programmide koostamine ja vaatamine, mida see Eurotsoonile tervikuna tähendab ja siis kasutaks veel seda infot, äh, et siis liikmesriigid kasutaksid seda infot veel selleks, et oma riiklikke äh, eelarveid äh, korrigeerida. võib-olla tulevikus asjad selles suunas arenevad, ma loodan, et nad seda teevad aga igatahes ähm, see poliit-, erinevate poliitikate segu Äh, võib-olla ühel päeval saab teoks äh, ja siis äh, me tõesti suudame ka selle probleemi lahendada. ma ütleksin, et praegu me veel sellesse punkti ei ole jõudnud, see arusaamine, et Euroopa poolaasta võiks ähm, ait-, aidata probleeme vältida läbi ühiste tegevuste, see, praegu see igatahes ei toimi kuidas on nüüd olukord nende programmiga, programmiga hõivatud riikides? ma tahaksin äh, juhtida äh, lugupeetud äh, saadikute tähelepanu erinevusele ühelt poolt Kreeka ja, ja teisalt siis üle, ülejäänud kahe Iirimaa ja Portugali vahel. kui vaadata Kreekat ja siis mulle tundub, et algusest peale oli selge, et tegemist on omamoodi maratoniga läheb väga kaua aega, enne kui nii Euroopa poole pealt kui ka Kreeka enda poole pealt ja just nimelt Kreeka enda poole pealt suuakse, suudetakse ellu viia sellised reformid, mis võimaldaks Kreekal tõesti sellest kriisist välja raabeleda ja ennast reformida. ma arvan, et tegu oleks tõepoolest olnud maratoniga, aga siin on ka üks vastuolu, sellepärast et see protsess on äh, verstapostid äh, väga lähedale seadnud ja ma arvan, et ühe probleemi, sellise probleemi tunnistajaks me oleme praegu. igas äh, kvartalis me mõtleme ikka ja jälle selle üle, et kas Kreeka suudab nende verstapostideni jõuda või ei. nii et, et siin on üks vastuolu, et kui me jookseme maratoni, siis me ju iga äh, iga äh, kilomeetri tagant ei pane verstapost. Need äh, verstapostid äh, võivad ju küll olla, aga need peaksid mõlemal poolel, nii Euroopa poolel kui ka Kreeka poolel äh, võimaldama siiski ka leida piisavalt aega, et programme ellu rakendada sellepärast me, me ei taha, et turud jälgiksid iga kilomeetri tagant, kas eesmärgid on ikka täidetud või ei. ja Äh, juba loodeti, alguses ju loodeti, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Kreeka saab jälle rahaturgudele tagasi minna, aga see oli, eesmärk oli juba algusest peale ebarealistlik. Äh, ma räägiksin teile, miks ma arvan, et äh, Kreekat ootab ees väga pikk teemaraton. ja ma loodan, et Kreeka suudab ennast reformida, aga Kreekal on tõesti väga palju probleeme me kõik teame ju, milline on kehv lugu haldusega, ma esitaksin siin mõningad Maailmapanga arvud Äh, maailmapank nimelt avaldab äh, Maailmapanga äriajamise indikaatoreid äh, ja siin, need põhinevad siis olukorra võrdlusel erinevates riikides. kõigist Eurotsooni riikidest on Kreeka reiting kõige madalam. indikaator on viiskümmend kuus, samas, samasugune indikaator on ka Valgevenel ja Albaanial nii et, et Maailmapank paneb siis äh, äriajamise indikaatorite poolest Kreeka nende kahe riigiga samale pulka. Äh, järgmine euroriigi, äh, eurotsooni riik Portugal, temal on see näitaja seitsekümmend, nii et, et Portugal on Kreekast kõvasti ees ning kui vaadata veel ühte indikaatorit, näiteks majanduse struktuuri, tooksin jällegi ühe näite, kui vaadata tööhõive osa e-, nendes ettevõtetes, kus vähem on, vähem kui kümme töölist, võtame näiteks Saksamaad, ainult ähm, üheksateist, me küll räägime, et, et äh, Saksamaal on palju VKE-sid, aga äh, need ei ole väga pisikesed äh, Saksamaal ainult üheksateist protsenti on selliseid ettevõtteid, kus on vähem küm-, kui kümme töötajat. absoluutne rekord Eurotsoonis aga kuulub jällegi Kreekale. viiskümmend kaheksa protsenti eh, tööhõivest on just nimelt see, sellistes ettevõtetes, eh, sellistes väga väikestes ettevõtetes, kus on alla kümne töötaja. Eh, see juba räägib Kreeka tootmise struktuurist, tööviljakusest, tootlikkusest ja muust Äh, Portugalis on see näitaja nelikümmend üks protsenti, näed jällegi erine-, erinevus jällegi Kreeka ja Portugali vahel on väga suur. ja see, kui nüüd rääkida äh, majanduse avatusest välismaailmale, siis ma räägin just kaupade ja teenuste ekspordi suhtest SKT-sse äh, meil on siin väikesed avatud maja, majandused nagu Belgia, Holland, Iirimaa, Tšehhi Vabariik, kus see suhtarv eksport, kus äh, siis teenuste ja kaupade ekspordi suhe SKT-sse on kuskil kaheksakümne protsendi ringis, aga näiteks Kreekas on see suhtarv kõige, kõige väiksem Eurotsoonis. ja muide, Kreeka ei ole väike avatud majandusega riik, see on väike suletud majandusega riik. Äh, kaubade ja teenuste ekspordi suhe SKT-sse on ainult kakskümmend kaks protsenti nüüd nende arvude põhjal, mida ma siin esitasin, on selge, et majandus äh, peab muutuma, see muutuste vajadus on tohutult suur ja see ei saa äh, toimuda paari aasta jooksul, nagu programmis algul ette nähti, see lihtsalt ei ole mõistlik. ma ei taha öelda, et Kreeka ei suuda ennast reformida, Kreeka suudab ennast reformida. kõik need meetmed, mis on rakendatud Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Valuutafondi abiga on aidanud Kreekal ennast reformida, aga nende reformide elluviimiseks läheb aega. nii et, et kui me vaatame, kuidas selle programmi ellurakendamine on, siis ma leian, et Kreekat tuleb vaadata täiesti eraldi Iirimaast ja Portugalist ning Kreeka olukorra parandamiseks läheb vaja väga palju aega. kui keegi lootis, et probleemi on võimalik kiiresti lahendada, siis, siis neid ootab ees küll ebameeldiv üllatus ja praegu eh, iga nädal me olemegi sellisele ebameeldivale üllatusele tunnistajaks, me näeme jällegi, kuidas Kreeka jääb eesmärkide saavutamise graafikust maha ja me ei tohiks ollagi üllatunud, sellepärast et need esialgsed eesmärgid ei olnudki mõistlikud ja saavutatavad. ja lõpetuseks te tahtsite, et ma kõnelesin ka Euroopa eh, finantsstabiilsuse vahendist ja Euroopa Euroopa stabiilsusmehhanismist. Äh, ma oleksin võinud loomulikult väga pikalt kõnelda äh, suhetest äh, nende kahe ja Kreeka vahel et kas näiteks küsimus on, kas Kreeka algusest peale osutus maksujõuetuks ja kas oli üldse mõistlik luua selliseid programme, nagu meil oli, aga ma ei hakka sellel teemal äh, kõnelema. kuigi minu arvates tegemist on teemaga, mis väärib tähelepanu. aga ma tahaksin öelda seda, et äh, minu arvates on Kreeka juhtum täiesti erinev teiste kahe programmi, programmiriigi äh, Iirimaa ja Portugali olukorrast ja loomulikult ka Itaalia ja Hispaania olukorrast. nii et, et kui me vaatame Äh, Euroopa finantsstabiilsusvahendi ja stabiilsusmehhanismi suunas, siis me peame seda vahet ka silmas pidama. ma olen, mina isiklikult olen seisukohal, et, et Euroopa Keskpank äh, on paratamatult sunnitud mängima väga olulist rolli äh, Euroopa Keskpanga roll on tõesti olnud väga oluline alates tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast. me ei saa võid-, võrrelda seda olukorda sellega, milline oleks panga roll olnud normaalsetes tingimustes. me räägime praegu panga rollist just kriisitingimustes ning asi on selles, et me ei ole välja mõelnud sellist süsteemi, mis oleks mõeldud kriisiaegadeks ja äh, see, seetõttu me ilmselt ka tänases, äh, tänase kuulamise teisel poolel käsitleme just nimelt majanduse juhtimist, meil on vaja süsteemi, mis suudaks toimida ka kriisitingimustes. on selge, et äh, Keskpank on käitunud väga julgelt, aga minu arvates oli paratamatu, et pank seda teeb ning kriisitingimustes on paratamatu äh, et pank teeb seda koos eh, eelarve pädevate asutustega, teeb seda koos valitsusega, sellepärast et kui on küsimusi, mis ei puuduta enam ainult likviidsust, eh, eh, muideks enamik teisi riike peale Kreeka on silmitsi likviidsusprobleemiga, siis meie teame, et see piir maksujõuetus, maksuvõimelisuse ja likviidsuse vahel on üsna hägune ja seetõttu eh, Keskpank peabki väga olulist rolli mängima kõigis küsimustes, mis on seotud likviidsusega, aga et eh, panga taga peavad olema ka valitsused ja riigikassad, kas siis otseselt või läbi siis selle finantsstabiilsusvahendi ja stabiilsusmehhanismi jah, eh, eelarvepädevatel asutustel on väga oluline roll ja ma arvan, et EFSF e ja ESM seda ka teevad, nii et, et võib-olla me peaksime rääkima ka veel alus, sellest, kas aluslepingud annavad tulevikus neile ka mingi teistsuguse kuju kui praegu. aitäh! Thank you very much uh...! aitäh ka teile! nüüd saab sõna Ricardo Cabral, kes on meie teine kõneleja. kõik on teie CV-d juba lugenud, nii et, et te saate ennast ise pikemalt tutvustada aitäh, ütleb härra Kabral, lugupeetud äh, proua esineja, lugupeetud liikmed, äh, daamid ja härrad. mul on suur au äh, siin täna esineda ja ma olen õnnelik selle üle, et ma saan teile Euroopa võlakriisist täna isiklikult rääkida ning ennekõike tahan ma rääkida sellest, milline see kriis on, mida ma arvan Euroopa Liidu Rahvusvahelise Valuutafondi vastusest sellele kriisile ja millised on võimalikud alternatiivid. kõigepealt märgin ära, et Euroopa Liit, mis on maailma suurim majandusruum, on praegu väga ebastabiilne, kahjustades sellega ennast ega maailma majandust. ning Euroopa Liidu ja IMF-i programmid ei ole minu meelest piisavad ja on isegi ohtlikud. Euroopa riigivõlakriis äh, tähendab äh, seda, et puudub äh, maksebilansi tasakaal ning on liiga suur välisvõlg ning äh, kui me vaatame Euroopa Liidu eraldiseisvaid äh, riike ning äh, nende väliskaubanduse negatiivset saldot, siis me näeme, et sellist halba olukorda pole mitte kunagi varem esinenud. ja tegelikult mitte ainult paaril-kolmel, vaid isegi kaheteistkümnel riigil võib olla ülemääraseid kohustusi. paljud eksperdid võivad väita, et tegelikult suudab äh, riik äh, ennast hästi juhtida veel siis, kui võlg moodustab nelikümmend protsenti äh, SKP-st, kuid paljudel liik-, Euroopa Liidu liikmesriikidel on võlg praegu isegi kaks korda suurem, see on suurem kui kunagi varem ajaloos. ning ähm, pretsedendid minevikust näitavad, et sellised võlad tuleb varem või hiljem ümber struktureerida, midagi muud üle ei jää. mida on siis teinud Euroopa Liit ja IMF? viimastel aastatel on nad loonud programmid kuue liikmesriigi tarbeks. Ungari, Läti, Rumeenia, Kreeka, Iirimaa ja Portugal on kõik suure välisvõlaga riigid ja kui Iirimaa välja arvata, on neil ka suur kaubandusdefitsiit. Ungari, Kreeka, Iirimaa ja Portugal on äh,, neil on äh, ka äh, äh, sissetulekute probleemid ning äh, need probleemid tulenevad suuresti kuigi mitte ainult äh, liiga kõrgetest intressimääradest ja dividendimaksetest. kui äh, kui vaadata kõiki neid äh, komponente äh, ja veel äh, kahte väiksemat komponenti, saamegi aru, miks just need kuus riiki on nii suures hädas, neil on suur väliskaubanduse bilansi puudujääk ning lisaks sellele on neil ka suured võlakohustused, siin on Iirimaa jällegi erandiks. Euroopa Liit ja IMF on püüdnud eelarve Äh, eelarve defitsiiti vähendada ning äh, tuua vastavusse stabiilsuse kasvupaktu, pakti eesmärkidega, kuid see pole ähm, õnnestunud. Euroopa Liidu ja IMF-i kohaldamisprogrammid ei ole suutnud äh, kaasa tuua tõelist vähenemist tulude konto puudujäägi äh, ning kaubandusbilansi puudujäägi puhul äh, ei ole suudetud välja töötada jätkusuutlikke plaane ning äh, see tähendab seda, et erinevad eelarve äh, kärpimise meetmed tegelikult ei vii kuhugi. näiteks Portugali kaubandusdefitsiit aastal kaks tuhat kümme oli kuus koma viis protsenti selle riigi SKP-st, kuid tulude konto puudujääk neli koma kuus protsenti. ja kuna need kaks puudujääki olid eh, nii eh, suured, pidi Portugal laenama umbes kaheksa koma viis protsenti oma SKP-st. selleks, et eh, saavutada tõesti jätkusuutliku eelarve defitsiidi vähenemist, oleks abiprogrammid tulnud suunata kaubandusdefitsiidi vähendamisele ja kui see oleks õnnestunud, oleks Portugali majandustegevus äh, ka elavnenud ning äh, lisaks sellele oleks tulnud püüda vähendada ka tulude konto puudujäägi äh, selleks võlga realistlikult ümber struktureerides, kuid seda ei tehtud. selle asemel ähm, keskenduti hoopis siseriiklikule nõudlusele. justkui ei saadaks reaalsest probleemist hästi aru ning äh, äh, kaubandusdefitsiiti ei õnnestunud äh, vähendada kuue koma viie protsendi võrra SKP-st ei jõutud isegi ligilähedalegi ja seetõttu pidi riik jätkuvalt raha juurde laenama. lisaks sellele <clears throat> ei pöörata piisavat tähelepanu tulude konto puudujäägile. Ähm, äärealade riikide keskmine intressimäär võib seetõttu veelgi tõusta, mitte langeda ja seetõttu suureneb vajadus raha juurde laenata ja suureneb veelgi eelarve puudujääk. peale selle ei too Euroopa Liidu IMF-i abiprogrammid tõenäoliselt kaasa laenuvajaduse vähenemist, vaid pigem selle, et hakatakse laenama teisteks otstarveteks ning kuna erasektor tegelikult enam rohkem laenata ei saa, see ei ole võimalik, siis toovad abiprogrammid kaasa erasektori kokkukukkumise ja see tähendab seda, et nende riikide elanikkond kannatab veel rohkem, kui on kannatanud seni. peale selle ei ole Euroopa Liidu IMF-i programmides arvesse võetud äh, seda, et võla võiks ka ümber struktureerida ja et võiks uuesti ümber, üle vaadata ka tulude konto. ning äh, seetõttu on kõnealuste riikide ainuke võimalus oma eelarve defitsiidi, defitsiidi vähendamiseks äh, parandada kaubandusbilanssi kuid äh, mitte kõik äh, riigid ei suuda saavutada ähm, ülejääki, see ei ole võimalik ja seetõttu on paljudel Euroopa Liidu liikmesriikidel jätkuvad probleemid, mis tõmbavad kaasa ka ülejäänud Euroopa Liitu. Euroopa Liit on praegu olukorras, kus äh, vähem on nii-öelda rohkem, meil oleks vaja väiksemaid programme, abiprogramme, mis oleksid aga paremini kokku pandud ennekõike tuleks püüda vähendada ääralade riigivõlga ja vähendada nende riikide vajadust raha juurde laenata. ma arvan, et sobivad programmid muudaksid minimaalseks kriisi kahjuliku mõju nende riikide majandusele ning samuti nende kaubanduspartneritele Euroopa Liidus ja mujal. näiteks Portugali puhul oleks praegu vaja umbes kaheksat protsenti Portugali kahe tuhande kümnenda aasta SKP-st selleks, et stabiliseerida selle riigi välisvõlga. ning äh, selleks, et kahandada ka kaubandusbilansi puudujääki ning tulude konto puudujääki, oleks äh, oleks vaja, et Portugal ei peaks rohkem äh, raha juurde laenama ning samuti on vaja Portugalil saavutada nominaalne majanduskasv selleks, et aeglustada oma välisvõla kasvu ning äh, Portugali valitsus peaks äh, suutma suuremat osa oma eelarve puudujäägist ise rahastada. selleks on äh, vaja ähm, erinevaid äh, programme, erinevat lähenemisviisi, sealhulgas ka võla ümberstruktureerimist. selleks on muuhulgas tarvis üle vaadata ka see, milline on Portugali maksusüsteem ja äh, ja maksu, ja maksureforme. lisaks nendele ettepanekutele, mis ma olen juba varem teinud, arvan ma seda, et käibemaksu tuleks vähendada, mitte suurendada ja ähm, maksukoormus on praegu umbes nelikümmend protsenti SKP-st kõikides Eurotsooni riikides ning äh, lisaks tuleb siis vaadata ka nõudlust ja pakkumist, tuleb vähendada siseriikliku toodangu hinda ning äh, teisest küljest äh, tuleb vähendada maksusid nende kaupade ja teenuste sektorites, mida on võimalik paremini kaubastada. see tähendab seda, et tulude konto puudujääk muutuks jätkusuutlikumaks ja Äh, need meetmed peaksid olema piisavad selleks, et äärealade riigid äh, suudaksid iseseisvalt naasta rahvusvahelistele äh, laenuturgudele, isegi kui nad alguses peavad maksma väga kõrget intressi. lisaks oleks vaja ka USA tüüpi pangalahendust, nõndanimetatud special resolution režiimi. ning lõpetuseks tahaksin ma rõhutada seda, et meie praegune tegutsemisviis ei ole sobiv. me läheneme kriisile äh, ähm, ebarealistlikult ja see on äh, ohtlik. Euroopa Liidu ja IMF-i abiprogrammid ei ole suutnud eelarvedefitsiite kaha, kahandada ja lõppkokkuvõttes toovad need programmid kaasa äh, majandustegevuse hääbumise erasektoris ja see on kahtlemata väga kahjulik ja ka ebavajalik. äärealad äh, suudavad vähendada oma eelarve defitsiiti ainult siis, kui neil on võimalik äh, suuresti parandada oma kaubandus- ja tulude konto äh, äh, bilanssi ja vähendada vajadust võtta kogu aeg juurde laenu ning seetõttu tuleks ennekõike keskenduda sellele, kuidas saavutada nende kontode bilansse. see äh, tähendab seda, et paljudel juhtudel tuleb täielikult üle vaadata, ümber vaadata nii äh, riigi avalik sektor kui äh, erasektor ja restruktureerida laenud, restruktureerida võlg. kuna seda seni tehtud ei ole, kestab Euroopa võlakriis edasi, selline on minu isiklik arvamus, aitäh teile! suur tänu, me lähme nüüd küsimuste juurde kõigil kolleegidel on võimalik küsimusi esitada, kui te seda soovite. nii et tavaliselt meil ei ole äh, aega küsimuste esitamiseks, aga praegu on, meil on äh, küll uudishoolised küsimused. Äh, suur tänu kolleegidele, tere tulemast meie komisjoni suur tänu teile, härra Sabir, ma sain äh, teie äh, ettevõttest, äh, teie ettekandest väga palju teada kriitilises olukorras olevate riikide kohta, kui ma sain härra Kandalist õigesti aru, siis ta soovitab täiesti uut lähenemist ja täiesti uut poliitikat nende riikide suhtes. see Eh, eh, puudutab ka meie eh, tänase arutelu esimest osa, sest tegelikult maja ju põleb. ja kui ma nüüd asjast õigesti aru sain, siis ja siis tundub, et riigid üritavad üksteisest aina rohkem kaugeneda, erinevused on aina suuremad lahendused on aina erinevad Hispaanias, Itaalias, riikides, kus võlakoorem aina kasvab, seda kardetavasti ta kahe, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. mida me peaks nüüd kiiresti tegema? milline operatsioon oleks see, mis aitaks Eurotsooni täielikku kokkukukkumist vältida? mida see võib tähendada Euroopa Keskpanga jaoks? kas ta peaks näitama üles pisut äh, aktiivsemat rolli? kas ta peaks minema kaugemale, et eurot aidata? kas ta peaks tegema rohkem, kui keskpangad tavaliselt teevad? kuidas üle elada järgmine eh, torm, kuidas eh, kõige paremini majandusstabiilsusinstrumenti kõige paremini ära kasutada, kuidas institutsiooni eh, endiselt tugevana hoida, need oleks minu jaoks kõige olulisemad küsimused ei ole äh. järjekorras te vastate, lubage öelda paar sõna selle kohta, eh, mida te Euroopa Finantsstabiilsusfondi kohta küsisite. ma olen alati leidnud, et, et see on üsnagi eh, vastuoluline, kui riigi ja valitsusjuhid ütlevad, et me teeme kõik endast eh, olenema selleks, et kriisist üle saada ja sama hingetõmbega ütlevad veel, et et FSF on nelisada nelikümmend miljardit. minu meelest see on täiesti, see on täiesti võimatu. sellist raha ei ole olemas. ma arvan, et kõik Eh, need kaks lauset, need eh, teineteisega vastuolus. Mm, kui me räägime ükskõik millest, siis me ei hakka, siis me ei hakka mingisuguseid arve nimetama, vaid tõesti tehakse kõik see, mis võimalik on, võetakse kõik vahendid kasutusele, mis olemas on. kui me hakkame eh, piirama oma tegutsemisvõimalusi neljasaja neljakümne miljardi euroni ja teiseks tingimusi seada oma tegevusele, see ühesõnaga, see on äh, iseenesele vastu tegutsemine. ma ei äh, oleks viimane, kes väidaks, et FSF-i pole vaja, kuid äh, kriisi kestuse, kestme-, kui kriis edasi kestis, siis oli selge, et FSF ei ole piisav. minu meelest, kui sellise kaliibriga, sellise iseloomuga kriis on vallandunud, siis äh, peab oma sõnad eh, võimalikult usutavaks eh, tegema. nii et eh, see tähendab seda, et on vaja midagi enamat kui seda, mis seni tehtud on. nii et mina arvan, et tegema, tegutsema peaks Keskpank, kui te ei arva just, et tegu on, et tegu on maksujõud maksujõuetusküsimusega, mis puudutab äh, Kreekat ja Portugali. aitäh. võib-olla kõigepealt peaks äh, olemas, äh, olevad programmid, mis on käivitatud, mis viivad meid tagasi ja mitte edasi. teiseks oleks vaja põhimõttelisi muudatusi, mis tähendaks ka struktuurseid muudatusi. kui me muudame struktuuri, siis on võimalik Eh, näiteks eh, kasule võt-, kasutusele võtta eh, valuuta devalveerimise. ja mis puudutab FSF-i rolli, siis ma arvan, et FSF-i ma le-, tean, et see loodi sellepärast, et kiireloomulisi vajadusi rahuldada, kuid ma ei ole, ma arvan, et FSF-i eesmärgid äh, Eh, ja vahendid ei ole piisavad. meil peaks olema, eh, meil peaks olema eh, riigireservi taoline vahend, mis aitaks panku. Eduard, palun. ma tahaksin küsida härra Sapiri käest, ta ütles, et keskpanga roll kriisi ajal ei peaks olema selline nagu tavalisel, normaalsel ajahetkel kas te räägite eh, erimeetmetest või ütlete seda lihtsalt eh, seoses eh, Euroopa Keskpangaga, sest Eurotsoon ei vasta ühisraha piirkonna omadustele ja selle tõttu äh, peab Euroopa Keskpank minema eh, kaugemale kui tavaline keskpank, eh, riigi keskpank seda peaks tegema kriisi ajal. see oli selline üsnagi üldsõnaline arvamus, see ei olnud väga spetsiifiliselt mõeldud. ma pigem kutsusin üles Euroopa Keskpanka, kuigi ma täielikult saan aru sellest, nagu ma arvatavasti me täna seda rääg-, sellest räägime tänase kuulamise teises osas, ma saan täiesti aru, eh, millised poliitilised tagamaad neil otsustel on ja ma sain täiesti aru, kuidas eh, Euroopa Keskpank loodi, kuidas euroala eh, loodi ja milline poliitiline lepe selle kõige taga on ning samuti ja, ja, Eh, iga tegija euro eh, eh, alal valitsused, riigipangad peaks tegutsema. praegusel hetkel mõned riigid ei ole oma kohustusi selles osas täitnud, kuid ma ütlen teile täiesti ausalt, nagu keegi seda hiljuti ütles. vaadates, mis viimastel aastatel on toimunud euroalas, euroriikides ma arvan, et võib öelda, et äh, on, see, on selliseid tagajärgi, mille peale poleks isegi äh, tulla võinud. ma arvan, et me ei olnud täielikult teadlikud sellest, et riigid, see on eriti iseloomulik euroalale, ühesõnaga need riigid, mis asuvad Eh, mis kuuluvad euro eh, piirkonda, euroalasse, neil on väga erilised, eh, eripärased probleemid, me ei osanud neid ette näha. me ei olnud piisavalt teadlikud sellest, et kuigi ühineti ühisrahaga, kui see võtab kasutusele ühisraha, siis annab sulle palju eeliseid, kuid see tekitab ka teatud tingimusi, millest üks on see, et teatud ajajärgul võivad turud kaotada usalduse riigi võlapaberitesse, mis on antud välja äh, teiste riikide poolt ning võib öelda, et me tegime äh, seda, teist ja kolmandat, me tegime stabiilsus- ja arengupakti ja muu, kuid äh, Äh, samas ähm, maksujõuetusega seotud küsimusi eriti ei tegeletud. me ei näinud tegelikult ette kriisi võimalust, me lõime süsteemi, mis äh, toimiks äh, tavapärases olukorras ning viimase pooleteist aasta jooksul on probleem olnud selles, et me oleme üritanud parandada süsteemi, et ta suudaks reageerida ka kriisiolukorras, nii et nagu minu äh, kolleeg härra Cabrales ütles just äh, asja finantsilise poole pealt, rahandusliku poole pealt, see on samuti väga oluline. Maastrichti lepung, lepingus ei ole midagi sellest, mis vihjaks rahanduslikele küsimustele, räägitakse äh, näiteks maksusüsteemide jätkusuutlikkusest ja nii edasi, kuid me ei rääkinud sugugi näiteks eravõla jätkusuutlikkusest ja rahanduslikust suutlikkusest. Maastrichti lepe sõlmiti kakskümmend aastat tagasi ja see sõda sõlmiti ähm, kakskümmend aastat tagasi, sa vaatas minevikku, väga raske on, äh, on ette äh, kujutada maailma, kus toimub kapitali vaba liikumine ning väga, kus on väga tihedad äh, finantssuhted me oleme olukorras, kus pangad eh, on eh, nõrgad, sest, eh, sest riigid on nõrgad ja nii edasi. seda ei suudetud ette näha, mis praegusel, sel hetkel, kui praegune raamistik välja töötati, minu meelest tuleks see raamistik üle vaadata, aga seni, kuni see üle vaadatakse, minu meelest me peaksime pra-, seni, selle hetkeni olemasolevat raamistikku võimalikult paindlikult rakendama, eh, sest kui me seda ei tee, siis eh, võimalikud alternatiivid on veel eh, hal-, halvemad. Jaanu Klints. okei okay,, if you could please put the earphones on um.... palun pange kõrvaklapid pähe, sest ma esitan küsimuse saksa keeles Äh, mul on üks kommentaar ja ka mõningad hoiatused. Äh, riigi- ja valitsusjuhtidele on heidetud ette, et nad reageerivad liiga aeglaselt, et nad ei tegutse õigesti. on jäänud mulje, et nad lihtsalt jooksevad ringi nagu peata kanad. aga ka ekspert ei ole üksmeelel selles osas, mida teha. kui ma mõtlen Äh, sellele, mis toimus näiteks äh, kümme nädalat tagasi, meil oli siin Nobeli preemia laureaat kohal, siis me kuulsime enam-vähem sama paljusid seisukohti, nagu meil oli kohalolijaid selle kohta, kuidas kriisist välja pääseda. nii et, et lahenduse leidmine pole sugugi äh, Äh, lihtne ja riigi- ja valitsusjuhid pole tingimata äh, majandusteadlased, nad vajavad majandusvallas nõuandeid. ja mida me saaksime teha selleks, et neile seda, neid nõuandeid ka tõsisemal alusel anda? Andrei, ma saan aru äh, sellest, mida sa ütlesid EFSF-i kohta võib-olla, et, et Keskpangast võiks saada tõesti see viimane laenuandja, aga ärgem unustagem, et Äh, meil on suur probleem demokraatliku legitiimsusega, sellepärast et kui me loobume ühehäälsuse nõudest, siis äh, sisuliselt äh, maksumaksjad vastutavad millegi eest, mille üle neil mitte mingisugust mõju ei ole. teiseks, kui EFSF tõesti hakkab tegema seda, mille jaoks ta on loodud, finantsvõimendusega näiteks, siis äh, võib öelda jällegi, et, et need riigid, teised riigid, millel on väga, väga tihedad sidemed, äh, äh, mis võib-olla tahavad neid võimalusi ära kasutada, võib-olla ei saa seda teha. ja, ja võib tekkida, meil võib tekkida ka olukord, kus meil on Eurotsoonis, ei ole ühelgi riigil enam kolm A reitingut. siis oleks mul küsimus ka härra Kabralile Äh, teie sõnavõtust sain ma aru, et äh, te kritiseerite säästupoliitikat ja ma saan aru, kuhu te sihite. Äh, Kreeka puhul me tõesti näeme, et tegelikult sellel aastal olukord on varasemaga võrreldes veelgi hullemaks läinud samas on tegelemist lähenemisega, mille ei ole välja, mida ei ole välja mõelnud Euroopa Liit. Äh, selle lähenemise taga on ju ka Rahvusvaheline Valuutafond, seega minu küsimus oleks, kas olukord on tõesti nii problemaatiline äh, lihtsalt sellepärast, et varasematel aegadel on see strateegia väga hästi toiminud ma räägin siin näiteks äh, meie kommertspangast, äh, kes on äh, teinud prognoose järgmise aasta kohta ja nad ütlevad, Saksamaal on majanduskasv null koma kaheksa protsenti, Prantsusmaal null koma null protsenti, Itaalias miinus kaks protsenti, null koma kaks protsenti, Hispaanias miinus null koma kolm protsenti. see tähendab seda, et kõige neljas Eurotsooni suurimas riigis Äh, ei ole peaaegu üldse majanduskasvu või see on minimaalne. arvestades seda tausta, on küsimus loomulikult, et isegi härra Cabral, kui me teie lähenemise omaks võtame, see lihtsalt ei hak-, ei toimi. Äh, härra Cabral Äh, aitäh nüüd, mis puudutab IMF-i äh, säästumeetmeid. ma ei ole säästumeetmete äh, kui niisuguste vastu, ma lihtsalt leian, et need säästumeetmed ei ole loogilised, see poliitika, mida ellu viiakse, ei ole loogiline. me räägime siin raamatupidamisterminites ja see meetmete pakett lihtsalt üritab Äh, muuta äh, neid reegleid, mis kehtivad, aga süsteemi ei saa muuta. Äh, raamatupidamise žurnaal ei saa muuta niimoodi, et me ühe, ühe, ühel poolel kirjeldeid muudame ja teisel poolel jätame nad samaks. ja teine oluline küsimus on loomulikult väliskaubanduse puudujääk. kui me üritame Äh, ühte, ühte poolt majanduses muuta, siis me peame muutma kõike. Äh, puudujääk väheneb ainult siis, kui me suudame vähendada väliskaubanduse puudujääki. praegune pakett on rohkem äh, mõeldud sellistele, on vastuvõetavam sellistele riikidele, kus on eelarve ülejääk aga meil on kaksteist sellist riiki, kus äh, probleem on väga tõsine, sest neil on kaubavahe, äh, kaubavahetuse puudujääk. ning äh, kui nad seda hakkaksid kõik korraga tegema, siis need riigid, kus praegu on eelarve ülejääk, satuksid majanduslangusesse ma ei taha, ma ei usu, et Euroopa Liit ja IMF tõesti selle, seda soovivad. nüüd, mis puudutab Äh, seda, et kunagi ei ole kerge kriisile reageerida, jah, see on alati niimoodi. alati kuuldakse vastuolulisi nõuandeid ja väga raske on valida. juhid äh, tõesti äh, kuulavad teiste nõuandeid, aga lõpuks peavad nad tuginema oma instinktile ja vahepeal nad teevad valesid otsuseid, vahepeal õigeid, noh, lootkem, et nad seekord teevad õigeid otsuseid. ja nüüd Ähm, nagu sakslased ütlevad, kõik, kõiki häid asju tuleb kolme kaupa, nii et, et meil on vaja äh, vaata, vaadata, kuidas me majanduslikku korralikult juhime, me peame vaatama, millised on alternatiivid, mis on äh, head alternatiivid, mis on halvad alternatiivid. aitäh! Yes, let me uh.... Äh, mina uh, vastaksin sellele küsimusele, mis puudutas demokraatlikku legitiimsust ja ühehäälsust. ma olen täiesti kindel, et see teema tõstatub jälle meie teise äh, ettekannete vooru käigus, äh, sellepärast et see teema on tõesti seotud juba tulevikuga ma tihtipeale kuulen kriitikat äh, selle kohta, kuidas äh, Saksamaa on kriisi tingimustes käitunud. ma tahaksin öelda, et äh, ma ei jaga seda kriitikat. mulle tundub, et Saksamaa on Äh, mänginud äärmiselt olulist rolli ja just nimelt nendes äh, konkreetsetes küsimustes. Äh, sidudes seda, mida ma praegu ütlen, sellega, mida ma enne rääkisin ja vaada-, kui vaadata veel tagasi ka ajalukku, enne eurotsooni loomist, siis tõepoolest just nimelt Saksamaal arutati neid küsimusi, mida me praegu arutame, sellest, kuidas on rahaliit ähm, omavahel seotud maks, maksustamise ja eelarvega. Saksamaa oli riik, kus sellel teemal toimusid kõige tõsisemad arutelud äh,. tragöödiaga seisneb selles, et rahaliit loodi Äh, sellisel moel, et ainult üks riik loomus suveräänс-, loobus suveräänsusest, see oli Saksamaa. sellepärast, et Saksamaal oli suveräänsus oma rahaküsimustes, mitte ühelgi teisel äh, riigil äh, vahetuskursi mehhanismis sellist suveräänsust ei olnud. Ühendkuningriik tegi teistsuguse valiku ja see oli järjekindel valik, äh, valik, nad tahtsid säilitada oma rahalist suveräänsust, aga teised äh, riigid olid oma suveräänsusest äh, loobunud, nad olid tegelikult Saksa margatsoonis ja nad tegelikult läbi euro said midagi tagasi, nad said osa, tagasi osa sellest suveräänsusest, aga Saksamaa sakslaste jaoks äh, äh, tähendas see suveräänsuse kaotust ja Saksamaal tõesti äh, toimusid tõsised arutelud see, sellel teemal, et mida tähendab siis Saksa margast loobumine ja euro, euro kasutusele võtmine, see tähendas sakslaste jaoks millegi, millegist loobumist ja viie, viiskümmend aastat Saksa marka tuli selja taha jätta teistes riikides selliseid arutelusid ei toimunud. Äh, ükski riik äh, intellektuaalsel tasandil selle probleemi üle ei mõelnud, nad lihtsalt mõtlesid, et nad lähevad eurotsooni ja saavad midagi tasuta. aga selline lähenemine oli viga. rahaliit oleks pidanud olema selline leping, kus iga riik loobub millestki, saab midagi vastu kui ma aga nüüd tulevikku vaatan, sellele, sellesse, sellesse, milline see uus leping peaks äh, välja nägema, äh, siis ma loodan, et see uus äh, leping parandab varasemate aluslepingute probleemid. ma loodan, et selle uue äh, lepingu keskmes on äh, just nimelt see suveräänsuse küsimus, et millisest suveräänsusest teised riigid on valmis loobuma. ma arvan, et see ei ole sugugi kerge arutelu, sellepärast et väga paljudes riikides see arutelud ei ole isegi veel mitte alanud. rahaliidu tulevik äh, äh, sõltub väga palju nendest aruteludest, mida Saksamaa on pidanud viimased kaksteist aastat, osast suveräänsusest loobumine üldise hüve nimel mida rutem need arutelud algavad, seda rutem suudame me ka tõesti äh, luua palju tasakaalustatuma rahaliidu, kus äh, tõesti on olemas ka need elemendid, millest meil praegu jääb vajaka. ja siis meil ei ole ka probleemi enam selle demokraatliku legitiimsusega, sest meil on olemas institutsioonid, mis selle kõigega tegelevad ja me peame tõesti praegu nendega tegelema, jah, me ei saa seda teha täiesti legi-, legitiimselt, sest aluslepingud meid selles küsimuses ei toeta, aga me peame tegutsema selleks, et kriisi lahendada, me ei saa lihtsalt istuda käed rüppes. aitäh ja viimane küsimus, Kei. aitäh! Äh, viimase paari nädala jooksul olen ma väga palju kõnelenud erinevate investoritega, globaalsete investoritega, kes tahaksid äh, just investeerida Euroopasse ja Eurotsooni ja neile tundub, et raha on olemas, kui nad on aru saanud, mis selle, sellest, mis siin toimub. ja üks asi, millele nad tähelepanu juhivad, on see, et äh, probleem on nende eriotstarbeliste vahendite usaldusväärtuse, usaldusväärsusega Äh, nad äh, kahtlevad, et äh, kas tegemist on ikka sobiva vahendiga, kuna raha sinna eraldavad ainult liikmesriigid ja see rahastu üritab raha saada rahaturgudelt, nii et, et neil on küsimus, et kas, kas seal tegelikult mingi raha ka taga on, et turud peavad selle raha lihtsalt välja käima ning kõik need arutelud, mida me praegu siin peame, lihtsalt suurendavad nende hirme. kui pangad teevad avaldusi kogu selliste kergendamiste kohta, siis sisuliselt see tähendab ju seda, et nad trükivad raha juurde. ning investorid ei saa aru, kuidas meie need vahendid sedasama eesmärki teenivad Äh, ja ma tahaksin teada, et mida tuleks teha äh, selleks, et veenda turge ja äh, ülemaailmseid investoreid, et need rahastamisvahendid ja mehhanismid tõesti toim-, toimivad, nii. härra Cabral, ma arvan, et EFSF Eh, ei ole väga selge struktuur, ma saan aru, et tegemist on erakorralise vahendiga, mis loodi, aga algusest peale, kui vaatate, tema peakorter on Luksemburgis, üks kontor asub Euroopa Investeerimispangas, osa, osa juhtkonnast Saksamaal. Eh, väidetavalt on tal ka töötajad ning eh, ta siis äh, vastutab neljasaja neljakümne miljardi euro äh, maksumaksjate raha eest. minu arvates selline struktuur ei, ei kõlba kuhugi, finantsvõimendus äh, sellisel moel lihtsalt muudab asja veelgi keerulisemaks ja võib-olla me peaksime mõtlema sellele, milliseid muid paremaid võimalusi meil oleks. ja nüüd härra Sapir, palun. ma arvan, et me peame vaatama EFSF-i eh, e ja seda, mida see rahastamisvahend teeb eh, jah, selle rahastu eh, esi, esialgne eesmärk oli toimida kõrvuti paralleelselt IMF-iga. ma siin mainisin juba neid IMF-i programme, kolme programmi, mida Euroopa Liidus ellu viiakse, need puudutavad siis Kreekat, Iirimaad ja Portugali Äh, see on siis äh, selle Euroopa äh, rahas äh,, äh, valuutafondi nii-öelda siis rahastamisvahend. minu arvates selliseks tegevuseks EFSF sobib, mingeid probleeme ei ole, ma ei näe, näe siin mitte mingisuguseid äh, probleeme Äh, tegemist peaks olema alalise organisatsiooniga ja meie, see tahetakse muuta nüüd e Euroopa stabiilsusmehhanismiks. aga, aga mis puudutab nüüd investoreid, kes soovivad raha investeerida EFSF-i, siis mina küll mingeid probleeme ei näeks. kui mina investor oleks, siis selles, selles osas minul küll mitte mingisuguseid probleeme ei ole. ma ei usu, et EFSF oleks halvasti välja mõeldud jah, lihtsalt meil on see ühehäälsuse nõue, millega kõik programmid tulevad heaks kiita, aga IMF-is kehtib samasugune nõue. aga kui me räägime nüüd EFSF-i e teisest äh, rollist või teistsugusest rollist, tõhustatud EFSF-ist, e siis äh, sisuliselt EFSF e võtab endale mõningad sellised üleasanded, mida tavaliselt täidavad keskpangad ning äh, selles osas äh, ka minul on ausalt öelda probleeme. mulle näib, et äh, oleks me välja mõelnud parema süsteemi, siis mina oleksin selle ülesande pannud keskpanga õlule ma arvan, et me lihtsalt läheneme praegu asjale vale, niimoodi ringiga ja selline ringi minemine ei ole äh, just kõige parem viis. ma arvan, et sellel teemal arutelud veel käivad ja eelseisvatel nädalatel, kuudel näeme siis, millised on suhted äh, EFSF-i ja Euroopa Keskpanga vahel. Äh, kui see EFSF tegutsema hakkab, siis äh, üks seisukoht on see, et keskpank on pärast seda mängust väljas. mina isiklikult leian, et selline seisukoht on äärmuslik, seisukoht, mis ei ole jätkusuutlik äh, nendel põhjustel, mida ma juba ennist äh, mainisin, EFSF ei saa minu arvates asendada täielikult keskpanka. ta võib toimida paralleelselt keskpangaga sest nagu ma ütlesin, see piir äh, maksujõuetuse ja likviidsuse vahel on väga ähmane. Äh, iial ei tea, millal likviidsusprobleemist saab maksuvõime probleem ja siis on keskpankadel juba tõesti põhjust muretseda, et kas valitsused ja riigikassad nende taga seisavad ja täpselt mismoodi, nii et, et see on äh, keskpanga jaoks igategi legitiimne küsimus. nii et, et igatahes mina ei tahaks äh, küll, äh, et need institutsioonid üksteist asendama hakkaksid. aitäh! ma arvan, et me saime üsna palju huvitavat mõtlemisainet ja läheme nüüd oma kuulamise teise vooru juurde. kõigepealt ähm, saab sõna Jürgen Stark ja siis äh, Jerome Grell. ja kõigepealt härra Stark, palun aitäh, proua esinaine. lugupeetud äh, komisjoni liikmed, on suur au täna siin viibida. ning on tore, et saan teiega rääkida majanduse juhtimisest Euroopas. mitu korda tundsin kiusatust äh, sekkuda vestlusse juba esimese paneeli jooksul, sest esimeses paneelis räägiti väga palju ka Euroopa Keskpangast ja selle rollist. ning äh, seda diskussiooni tahaksin ma hiljem jätkata aga mulle eraldatud kõneaja jooksul tahaksin ma rääkida kolmest äh, teemast. Need on siis majanduse juhtimise paketi rakendamine, äh, pikaajaliste reformide vajadus ja lõpetuseks ka eurobondide, eurovõlakirjade küsimus. kõigepealt siis äh, tahaksin rääkida majanduse juhtimise paketi rakendamisest ja jätkumeetmetest ning äh, kõigepealt õnnitlen ma Econit äh, nõndanimetatud kuuspaki vastuvõtmise puhul, sest need kuus õigusloomelist resolutsiooni olid äh, väga paljude arutelude allikaks ja nende vastuvõtmine tähendab seda, et Euroopas õnnestub majanduse juhtimist ka tegelikult rakendada ning et Euroopa otsusetegijad on suutnud midagi ette võtta olemasolevate reeglite osas, et kõrvaldada nende puudusi. Need puudused tulid ilmsiks kriisi ajal. lõpptekstis on öeldud, et nõutakse tugevamat raamistikku, tugevamat kui see, mida Euroopa Komisjon alguses välja pakkus ning jällegi on see suures osas Euroopa Parlamendi teene EKON kui erialakomisjon on kasutanud oma pädevust ja aidanud liikmesriike oma ähm, riigiülese komponendi abil. nagu öeldud, on meil tõenäoliselt vaja siduvaid ja vähemalt poolautomaatseid äh, fiskaalreegleid, mis kehtiksid kõigile ühisraha kasutajatele ning oleksid vastavuses äh, ka stabiilsus- ja kasvupakti kolmanda versiooni ehk SGB kolmega, tegemist on siis äh, paketiga, mida reformiti, äh, mida on korra juba reformitud ja mis võeti vastu aastal kaks tuhat viis ning äh, tegemist on siis nüüd kolmanda versiooniga, nagu ütlesin. see tugevdab fiskaaldistsipliini euroalal ning ka väljaspool ning euro, Euroopa Liidus üldse ja väga tähtis on muidugi äh, ka statistiline juhtimine, mis peab olema tihedas, äh, mis peab esinema tihedas koostöös äh, õigusliku raamistikuga. kui nüüd rääkida uuest makromajandusliku järelevalve raamistikust, siis on tegemist väga tähtsa uuendusega Euroopa järelevalve komplektis, kui nii võib öelda ning ma tean, et Euroopa Parlament tunneb suurt äh, uhkust äh, tulemustabeli üle, äh, millega Euroopa Parlament ka ise on seotud. tulemustabel näitab ennekõike seda, millal ja kus tekivad makromajanduslikud ebakõlad, mis võivad ähvardada kogu Euroopa Liitu. tulemustabel on kokkuvõtlik dokument, mis aitab poliitikuid ja aitab ka üldsust aitab kõigil näha, millal on tekkimas makromajanduslik ebatasakaal ja aitab seda eh, tähele panna aegsasti. makromajandusliku järelevalve pakett on samuti tähtis samm edasi, kuid kahjuks on siin ka üks suur aga. ikka veel jääb eh, väga palju eh, ka suvaõigust neile, kes järelevalvet tegelikult rakendavad. on olemas meetodid ja meetmed, Nende kvaliteet on väga oluline ning see kvaliteet ei tohiks olla mitte ainult paberil, vaid eksisteerima ka reaalsuses ja siinkohal tuleb õppida seni saadud kogemustest. järelevalvemehhanismi rakendamine, selle rakendamise reeglid ei ole veel täiesti selged Euroopa Komisjon peab välja andma sobivalt äh, jõulised ettepanekud ning teised partnerid peavad avaldama survet, et nendest ettepanekutest tõesti kujuneks ka õigusloome. ma arvan, et sellega on seotud mitmeid riske ning äh, tuleb arvestada mitmete faktoritega äh, selle protsessi erinevates etappides, kuid äh, kahjuks on see protsess pikk ja ikka ja jälle tekivad kahtlused rakendamise osas, tekivad erinevad, tulevad esile erinevad riskid ning seetõttu kahetseb Euroopa Keskpank, et ta soovitas ähm, rõhuda rohkem automaatsele otsuse tegemisele ähm, ja kasutada pööratud kvalifitseeritud äh, mehhanismi, äh, vabandust, ei kahetse mitte neid soovitusi, vaid kahetseb seda, et neid vaid osaliselt järgiti. Euroopa Parlament on äh, kasutanud erinevaid uusi meetodeid, nagu kogu Euroopa Liit, meil on nüüd majandusdialoog, mille abil üksteisele survet avaldada ja kohaldada paremat turudistsipliini ning on olemas ka Euroopa semester, mis kahtlemata aitab parandada eksante järelevalvet. Euroopa Parlament saab samuti omalt poolt äh, avaldada survet. kuid äh, kokkuvõttes on meil kindlasti vaja muuta ka mentaliteeti. kõik osalised peavad õppima uutmoodi mõtlema ning see on üks äh, tähtsamaid asju üldse kõik, kes on äh, tegevad äh, järelevalveprotsessis, peavad muutma oma mõtteviisi ja võtma enda kanda täieliku vastutuse Euroopa Liidu toimimise eest, mis äh, tähendab seda, et me kõik peame aru saama, et me oleme osaks Euroopa Liidust, et meil tuleb survestada partnereid, kui vaja. mõned riigid ei ole suutnud täita rahaliidu tingimusi ning paljud riigid said sellest aru liiga hilja ja parandasid oma käitumist liiga hilja. kahtlemata on tarvis ka pädevuste muutmist, muidu mingeid muudatusi ei tule ning Jean Monnet, keda siin ilmselt sageli tsiteeritakse, on öelnud, et liiga tihti ähm, märk-, märkame me et koordineeritusel äh, on omad piirangud, koordineerimine ja koostöö on küll head, kuid mitte alati ei sünni sellest viljakaid otsuseid. otsuseid on vaja. Äh, need otsused peaksid olema mitte ainult huvitavad, vaid ka tooma kaasa tõelisi tagajärgi ja need tagajärjed omakorda toovad kaasa pikaajalisi reforme, mis on minu äh, sõnavõtu teine osa. meil on vaja pikaajalisi reforme valitsused peavad aru saama, et Euroopa Liidu majandust ei saa juhtida nii, nagu on seda tehtud seni vaid meil on vaja minna veel kaugemale kui see äh, kuuene õigusloomeline, õigusloomeliste resolutsioonide pakett, milles nüüd kokku lepiti. meil on vaja jätkata tõeliselt poliitilise liidu ülesehitamist. Äh, seega lahenduseks on rohkem Euroopat, mitte vähem Euroopat ning ma usun, et Euroopa Parlament äh, kasutab ka selle paketi järelevalveklauslit, ümbervaatamisklauslit, mis annab talle õiguse teha edaspidigi ettepanekuid mis puudutab äh, fiskaaljärelevalvet, siis on seda vaja keskpikas ja pikas perspektiivis. see tähendab seda, et teatud osa suveräänsusest tuleb äh, riigil tõepoolest anda Euroopa tasandile, kuid Euroopa tasandil on ka rohkem võimu. ja siis äh, ei keskendu riigid enam mitte ainult oma huvidele, vaid keskenduvad rohkem makrofiskaaleesmärkidele, milleks on muuhulgas ka oma riigieelarve puudujäägi vähendamine. ma arvan, et meil on vaja aluslepingut muuta, seda on vaja muuta väga sisuliselt, kuid lisaks sellele on meil vaja ka rohkem demokraatlikku legitiimsust, millest on ka eelnevalt palju räägitud. see eeldab, et Euroopa Parlament teeb rohkem, kuid ka liikmesriikide valitsused peavad tegema rohkem sellise uue juhtimisreformi nurgakivideks on uus äh, fiskaaldistsipliin, äh, puudujäägi piiramine kolme protsendini SKP-st ning äh, kõik Eurotsooni valitsused peavad heaks kiitma igasugused kõrvalekalded. ning mineviku puudused tuleb kõrvaldada järgmiste eelarvetega, selleks on vaja põhiseaduslikke muudatusi, sest järjest rohkem ning järjest rohkem liikmesriike peab oma õigusega vastu võtma vastavad reeglid ja nende rakendamist kontrollima. ja lõpuks tahaksin rääkida veel ühest olulisest asjast, mis puudutab Äh, riike, keda tulevikus aidatakse ESM-i kaudu. ning kelle suhtes kohaldatakse ka sanktsioone, kui nad ei suuda ennast äh, parandada. nii äh, siseriiklikul kui üleriigilise, riigiülesel tasandil tuleb tugevdada järelevalvet, teatud riikides on seda juba tehtud ja ainult siis, eh, kui see nii on, eh, õnnestub eh, meil paremini prognoosida edasisi arenguid majanduses. ka Euroopa tasandil on vaja ühtset järelevalveasutust, millel oleks tugev mandaat, tugevad reeglid ja mis kohaldaks tõelist fiskaaljärelevalvet. selle idee on on es-, see idee on juba esitatud, selliseks ametiks oleks siis Euroopa Eelarveamet, mis kokkuvõttes võiks muutuda Ehm, nõndanimetatud Euroopa rahandusministeeriumiks või vähemalt võiks see ministeerium sellest välja kasvada. selline idee on siis esitatud, seda on ka täiesti tõsiselt arutatud. ja nüüd siis lähen ma viimase, eh, kolmanda punktini, mida käsitlen ühe minuti jooksul ning selleks on eurovõlakirjade küsimus. minu aru, arvates on nii, et kui me tahame majanduse juhtimist veelgi tugevdada, siis tuleb selleks ka midagi teha ning see eesmärk on tõesti väga oluline. Äh, ei ole mõtet ennast petta kujutelmaga, et meil õnnestub äh, praegune kriis lahendada ja tulevased kriisid äh, ära hoida kuidagi teisiti. kui me vaatame, et praeguse riigivõlakriisi üheks põhjuseks on halb fiskaalpoliitika ning see, et tegelikult ei ole range eelarvedistsipliin distsipliini äh, nõudmine piisavalt paigas, on selged reeglid, tuleb äh, tugevdada. kuid kui me võtaksime vastu eurovõlakirjade projekti, siis tegelikult laheneks, äh, siis tegelikult nõrgeneks euroala veelgi ning mitte midagi, mitte mingit kasu sellest ei tõuseks. rahvusvahelised turud nõuavad nüüd äh, kõrgemad äh, intressi äh, nõndanimetatud nõrkade riikide valitsustelt, mis on ka väga selge motivatsioon valitsustele oma riigi majandus korda seada. teiseks, kui eurovõlakirjad vastu võetaks, siis tähendaks see seda, et võlad ja erinevad kulud ja miinused jagatakse lihtsalt ümber see oleks õiglane ning kolmandaks ei ole absoluutselt selge, kas eurovõlakirjad üldse lahendaksid kriisi või mitte. seetõttu olen ma seisukohal ja see on minu isiklik seisukoht, ei ole eurovõlakirjad riigivõlakriisi lahenduseks ning ei ole ka elujõuline instrument, mille abil maksujõulisust süsteemi süstida, aitäh! suur tänu ja järgmisena lähme nüüd äh, äh Jerome Creye juurde. suur tänu, lugupeetud äh, parlamendi saadikud, mul, minu jaoks on suur au võtta teie ees sõna ja rääkida äh, teile, äh, millised välja pakkuda võimalikke erinevaid poliitikareforme, mis Euroopat võiks aidata. kõigepealt meil on siin kaks suuremat riski, millest üks puudutab siis nii-öelda nii-öelda nakatumise ohtu äh, Eh, see tähendab siis eh, umbusalduse suurenemist eurosse, eh, euroriikidesse ja eurosse endasse. ma olen kindel, et me leiame lahenduse äh, Eh, ma, ma ei tea, kas FSF-ist, ESM-ist, eh, eurovõlakirjadest või muust, eh, kuid igatahes lahenduse leidmiseks on aeg küps, et me võiks kindel olla, et eurot võib usaldada ning euroinstitutsioone võib usaldada. kuid meil on veelgi üks risk, see puudutab rik-, reeglite rikkumist, sest mõned valitsused ei ole hästi kriisi jooksul käitunud ning aastaid juba oleme me teadnud, et Kreeka valitsusel eh, oli eelarve tasakaalustamisega suuri eh, probleeme ning on täiesti eh, normaalne, et me nõudmisi mu-, mm, muutsime, kuigi nakatumisrisk on olemas on mm, oht ka sellele, et toimub, toimuvad fiskaalsed kärpimised, praegusel hetkel on tekkinud kaotajad ja võitjad. praegu üks kelgetest kaotajast on äh, Kreeka, kes äh, on äh, selge, mm, kes on selgelt halvasti käitunud, samas Portugalil on samuti raskusi, kuid Portugali käitumine ei ole olnud nii riskialdis, samas võitjad on olnud näiteks Saksamaa Sa. samas on selge, et on absurdne, kui intressimäär äh, Ehm, Kreeka jaoks kasvab ja Saksamaa, Hollandi ja Prantsusmaa jaoks eh, langeb. Ehm, see tähendab seda, et Kreekal eh, on eh, vaja meiepoolset solidaarsust. minul paluti, et ma räägiksin majandusjuhtimisest. minu meelest me peaksime suurendama usaldust oma institutsioonide vastu, et nad saaks paremini reegleid rikkuvate riikidega hakkama tulevikus. ma arvan, et ma ei saa olla nõus sellega, mida minu lugupeetud kolleeg eelnevalt ütles mina ei arva, et äh, meil on vaja uusi institutsioone. Äh, te olete olemas selleks, et te tõestaks, et te suud-, saate olukorraga hakkama, sest äh, te olete minu meelest päris hästi hakkama saanud Keskpanga muutmisega, selleks et ta saaks vastu astuda vastu astuda suure, tõsisematele majandusprobleemidele mind sügavalt üllatas e, ja hämmastas, et e, kahekümne viiendast septembrist e, öeldi meile, et, et makrotasakaali tasakaalu nihked ei ole tõsine probleem kui me soovime äh, suurendada usaldust oma institutsioonide vastu, siis äh, on, meil on vaja teatud tingimusi täita. esimene äh, tingimus oleks demokraatia tõhustamine. E, poliitika läbiviimiseks on erinevaid võimalusi, kirjanduses on erinevaid näiteid, näiteks Kopitsi ja Simanski poolt, kus öeldakse, et on vaja selgeid arusaadavaid äh, vahendeid. minu meelest ei ole asi selles, et oleks vaja lihtsaid vahendeid, sest me elame väga keerulises maailmas. meil võib eh, olla eh, väga kompleksseid reegleid, eh, mida peaks olema võimalik <clears throat> kontrollida kas vahendajate või rahvaesindajate poolt, Euroopa Parlamendil võib olla siin võimalus näiteks tegutseda, minu meelest peab olema siis, vaja sisse viia demokraatlik printsiip sellesse kontrolli meil, peame veel midagi meeles pidama. me räägime eh, siin riigi eh, rahandusest, eh, riigi rahandussüsteemidesse sisse võetavatest muudatustest. me peame maksupoliitikat tõhustama väga paljud arutelud maksupoliitikast on väga pessimistlikud ning need, kes arutelusid algatavad või riskeerivad sellega, et, et rahvas enam ei usalda oma valitsust, sest valitsus on ju need, kes, valitsus on ju see, kes väl-, sellise poliitika välja töötab ja see tähendab seda, et ei usaldata ka enam teisi Euroopa institutsioone, sellepärast et me ei suuda valitsusi vigade tegemisel takistada, nii et ma arvan, et oleks väga kasulik öelda kõigile, et kons-, sensus on täiesti olemas majanduskirjanduses eh, ja on olemas selline asi nagu fiskaalkordaja. konsensus tähendab seda, et kui eh, on olemas positiivne fiskaalimpuls, mis toob kaasa majanduskasvu, eh, eh, praegusel hetkel, kui on positiivne fiskaalkordaja, siis Äh, see tähendas seda näiteks, et USA ja Prantsuse valitsus äh, otsustas viimase kriisi käigus enda äh, puudujääki veelgi suurendada, sest valitsused olid teadlikud sellelt, sellest, et selline poliitika oli kasulik, nii et miks Eh, ei tohiks, peaks, miks peaks neid kasutama ainult äh, keerulistel aegadel? praegusel hetkel eh, võib eh, meilt ähvardada ees uus majandus tagasi langus, sest me võtame kasutusele ekslikud majanduspoliitikad. minu meelest peaks selle meelespidamine olema väga oluline, tuleb arvesse võtta seda, et, et me ei saa fiskaalpoliitikast automaat, automatismidest mõelda. meil peame arutama kõigi, iga sellise poliitika eh, efektiivsust, enne kui me otsuse langetame. selleks, et parandada eh, olukorda nii võimalik, võimalikult ruttu, tuleb eh, kahte küsimust arvesse võtta. kõigepealt seda, et me peame meeles pidama, et Euroopa Keskpank on väga oluline ning demokraatlik eh, protsess eh, on viinud nii kaugele, et keskpangal on õigus võidelda inflatsiooni vastu, me peame seda meeles pidama. ärgem unustagem, et EKP, eh, e mis on ju põhimõtteliselt praegu alles murdeealine, temast saab kunagi ka täiskasvanu. kui äh, et EKP eh, e saab koostööd teha valitsustega, siis eh, on see kõigi jaoks eh, positiivne lahendus. me peame tegema koostööd iga päev ning Euroopa Keskpank peaks seda samuti tegema. peab samas garanteerima, et tema iseseisvust alati respekteeritakse. nüüd teine küsimus, mis tuleb tõstatada, on see, et ei ole Eh, sellist nähtust nagu eh, üks sobib kõigile. sellist asja eh, fiskaalmajanduses ei eksisteeri. me ei saa nõuda kõigile samu fiskaalreegleid. igaühel oma ja sellega seoses peab, tuleb aru saada, et e, erinevates olukordades peab olema erinevad e, maksupoli-, peab olema erinev maksupoliitika. ja et ei ole olemas ühte head maksupoliitikat. ning ma räägiksin nüüd e, tulevikust. ma loodan, et tulevikus valitsused usaldavad eh, keskpanka ja keskpank usaldab valitsu-, usaldab valitsusi ilma igasuguste kriisideta ning eh, praegusel hetkel on kaalul see, et kas see keskpank muutub läbipaistva, läbipaistvamaks, eh, kas et erasektor saaks aru, mis toimub meil on vaja, milliseid arutelusid peetakse Keskpangas, see on demokraatia. ning veel en-, enne kui enne kui eh, Keskpanka viimati reformiti, eh, eh, räägiti, et öeldi, et eurovõlakirju pole vaja, võib-olla tuleks see nüüd üle mõelda, see ei ole mingisugune imelahendus. kuid me peaksime mõtlema selle peale, et mis on hea poliitika, milline on hea maksusüsteem, milline on hea eh, kulusüsteem. see on tulevikku arvesse võttes väga tähtis. kui on tegu kiireloomulise küsimusega, siis me peame Ähm, suutma efektiivselt tegutseda, et kriisi, kriis äh, lõpeks. meil on vaja üle vaadata e, keskpanga tegevus ja äh, samuti ka fiskaalpoliitika. tänan. Got... aitäh, kolm inimest on sõna soovinud. Wolf Klint, Sofi Intvelt, Udo Pullmann. jah ma lisan siia veel Kei nimekirja, Annie, Liam, Werner, härra Dorfmann. kas veel keegi sõna soovib? niisiis, Wolf, Sofi, Anni, Liam ja härra Dorfmann, teie eesnime ma ei tea <laughs> Kirby. Well, anyway, okay um,. niisiis, ilmselt peab teid kuidagi grupeerima, sellepärast et sõnasoovijaid on nii palju ja meil on ainult kolmkümmend viis minutit. nii et, et võib-olla paneme teid kolmelistesse gruppidesse. Wolf kõigepealt. aitäh, kõigepealt ähm, mõned märkused meie Prantsuse külalisele see, mida te ütlesite, meenutab mulle ettepanek või soovitusest, mida antakse, kui inimesel on peavalu sellepärast, et ta on liiga palju joonud. Öeldakse, et tuleb rohkem juua. mina sellist loogikat ausalt öelda ei saa toetada. ja kui te räägite Keskpanga sõltumatusest, siis eh, eh, jah, mulle teeb hea meel see, et te seda sõltumatust hindate, aga me oleme juba näinud, et äh, praeguses olukorras on äh, Keskpank osa oma sõltumatusest kaotanud, vähemalt mõni, mõningate inimeste silmis. nii et, et äh, kui pidevalt ikka niimoodi koostööd teha, niimoodi, et sõltumatus küsimärgi alt ei satu, minu arvates see ei ole võimalik, see on ohtlik lähenemine. nüüd härra Starkile ka paar küsimust. Te äh, täiesti õigesti väljendasite kahtlust, et kas äh, see kuuest äh, seaduseelnõust koosnev pakett hakkab ka korralikult toimima. et kas, ähm, eks näe, näi-, näis, kas need tulemused tulevad või ei, minul isiklikult on väga tõsiseid kahtlusi, sellepärast et riigi ja valitsusjuhid ei ole siiamaani Äh, kasutanud ühenduse meetodit, nad on tuginenud valitsustevahelisele meetodile ja see tähendab äh, seda, et nad tahavad äh, endale jätta otsuse viimane õig-, viima-, viimaseid otsuseid langetada, nad ei taha tegeleda siin parlamendiga. minu küsimus oleks järgmine, mis juhtub siis, kui järgmisel korral juhtub sama, mis juhtus esimeselgi korral? selle stabiilsuspaktiga, noh, e, lepingutest ei peeta kinni. Äh, komisjon ütleb, äh, kuulge, te ei ole eesmärki täitnud. ja siis ei järgne mitte mingisugust äh, reaktsiooni, ei ole tahet koostööd teha sellepärast, et, et argument, mida esitatakse, on see, et euro on väga oluline, tegemist on poliitilise projektiga, see on integratsiooni sümbol, me ei saa seda lihtsalt ohtu panna. seetõttu mina suhtuksin väga ettevaatlikult siin asjadesse ning äh, viimaks, äh, kuidas te äh, hindate seda ohtu, et kui me hakkame äh, edasi arendama majanduse ja eelarve integratsiooni Eurotsoonis äh,, et kas siis ei äh, lõhene Euroopa Liit nendeks, kes on Eurotsoonis ja nendeks, kes ei ole? Sofi järgmisena. aitäh ja aitäh kõnelejale, kõnelejatele. Äh, ma olen nõus sellega, mida ütles Wolf ja ka härra Stark, ma olin pisut üllatunud äh, kuulates härra Kreeli sõnavõttu meil võib olla niisama, nii palju reegleid, pakte ja konventsioone, kui me aga iganes soovime, aga kui neid ei jõustata ja kui neid ei saa jõustada ja kui ei ole poliitilist tahet neid jõustada ja viimase kümne aasta jooksul sellist tahet pole olnud, nagu Wolf just ütles, siis ei ole ka mitte mingisugust usaldust Äh, äh, juhtimine ühehäälsuse läbi on võimatu, me oleme siin äh, piirini jõudnud ning mind üllatas, et keegi siin võib propageerida sellise tegevuse jätkumist ja sa üt-, te ütlesite ka, et meil ei ole vaja sellise suure territooriumi kohta la-, ühte lahendust, mis kõigile sobiks aga ega Ühendriigid ei ole ju ka homogeenne piirkond, aga neil on üks valitsus ja see isaldab usaldust. sellepärast, et äh, neile, äh, osariigid ei saa vetot asjadele peale panna, nad äh, vali-, valitsusel on otsustamise õigus ja mul on üks küsimus ka härra Starkile, ma olen nõus peaaegu kõikidega, millega te ütlesite aga mind üllatas pisut, et oma lõppjäreldustes äh, te ütlesite, et eurovõlakirjadele tuleks öelda ei. Äh, te rääkisite siin ka ajastuse küsimusest, et kui me tõesti loome need euro äh, selle uue nii-öelda eurotsooni, mis on rohkem sellisene föderaalne ja mitte niivõrd valitsustevaheline eurotsoon. kas siis tuleksid ka eurovõlakirjad kõne alla? igasuguseid ettepanekuid on esitatud selle kohta, kuidas moraalset ohtu vähendada, mis eurovõlakirjadega kaasneks. kas see oleks siis ka selles uues süsteemis äh, osaks või kuidas? Uudo järgmisena. aitäh. mina äh, tuleksin tagasi Wolf Klintsi esimese äh, märkuse juurde, kui ta rääkis majandusprognoosidest Äh, Wolfile oli jäänud mulje, et küsimus on selles, äh, kuidas Eurotsoon järgmisel aastal areneb. tuginedes nendele andmetele, mis meile anti, äh, ootab meid ees siis tõsine majanduslangus härra Straak ja härra Kreel, ma adresseerin oma küsimuse teile mõlemale. Äh, kui vaadata G kahekümne poole, kui vaadata, millest rahandusministrid on rääkinud, äh, räägitud on sellest, mida suured majandused peaksid tegema ja öeldi, et riik, riigid, kellel on eelarve ülejäägid, peaksid äh, pöörama suuremat tähelepanu majanduskasvule äh,, ja teised riigid peaksid samas rohkem tähelepanu pöörama säästudele. mina tahaksin teada, mida teie sellest arvate? et, et need riigid, kus on ülejääk, mida nemad peaksid selle ülejäägiga teie arvates tegema? ning eh, nendes riikides, kus majandused kokku varisevad, kus kus rakendatakse praegu säästumeetmeid, mida nemad peaksid teha ja minu teine küsimus on härra Starkile, sellepärast et ta ütles, et me peame sellel teemal kõnelema, ta ütles, et ja nimelt ma pean silmas seda kriitilist olukorda, seda, mida me praegu teeme selleks, et eurotsooni veada, et ta ütles, et asi ei ole Euroopa Keskpangas ja eh, lahenduseks ei ole eurovõlakirjad. Eh, kas meil on siis vaja EFSF-i või, või ei ole vaja mitte midagi üleüldse teha, eh, jätame lihtsalt eurotsooni, eurotsooni saatuse hooleks, et kuidas siis oleks? Euroopa Parlamenti on kiidetud selle eest, et me oleme väga aktiivsed, aga kus, mida meie teie arvates peaksime tegema? ja mida nõukogu peaks tegema? aitäh, üsna palju küsimusi ja üha, üha rohkem tuleb juurde ja vastamiseks teil väga palju aega ei ole, ma annan neli minutit kummalegi, kui te hakkama saaksite, oleks suurepärane. niisiis, Jürgen, sina esimesena üritaksin vastata härra Klintsi küsimustele kas see uus majandusjuhtimine tõesti annab neid tulemusi, mida oodatakse ja mis juhtub siis, kui reegleid ellu ei rakendata, kui nendest kinni ei peeta? ma arvan, et ma ütlesin oma sõnavõtus väga selgelt välja, et need ettepanekud, mis praegu arutusel on, Äh, ei ole päris need, mida meie Keskpangas oleme nõudnud. meie oleme nõudnud selgemaid reegleid ja karmimaid reegleid. Äh, see, need on vajalikud selleks, et praegust olukorda lahendada ja, ja majanduse juhtimist ka tulevikus paremaks muuta nii et, et jõustamise küsimus tõesti on väga oluline ja senikaua, kui siis võimalikud patustajad, tegelike patustaja üle kohu, kohut mõistavad, on probleem tõsine. nii et, et äh, ma arvan, et me oleme ka ühehäälsusnõudega tõesti äh, piirideni jõudnud. nii et, et meil on vaja kiiremat otsuse langetamise meetodit, samas ma ei ole nõus sellega, et USA kus on täiesti teistsugune poliitiline süsteem, on võib-olla rohkem otsustusvõimeline kui Euroopa. Nemad lihtsalt, neil on teistsugune institutsionaalne süsteem ja ka neil on probleemid selleks, et äh, otsuseid vastu võtta, nagu näiteks äh, hiljuti läks töökohtade seaduseelnõuga, nii et, et äh, Euroopa ja USA olukorda ei saa täiel määral võrrelda. oluline on see, et meil oleks tõesti väga tugev poliitiline tahe, poliitiline tahe rakendada neid reegleid, äh, mille osas on kokku lepitud ja ma loodan, et selles osas äh, Euroopa Parlamendi roll äh, ka leiab oma väljundi, Euroopa Parlament annab oma panuse, tuletab valitsusjuhtidele ja riikidele meelde, mis, milline on nende kohustus, me peame sellest kriisist õppima, nii et, et see kriis ei korduks eurovõlakirjade kohta. ma ei viidanud nendele tingimustele, mille korral eurovõlakirjad võiksid olla väga huvitavad vahendid. ma viitasin küsimustele juhtimise vallas ning eurovõlakirjade eh, keskmes on lihtsalt teistsugused juhtimise struktuurid. kui integratsioon on sügavam, kui meil on äh, tõesti ka poliitiline liit, äh, siis lõpptulemusena, sellise integratsiooni tulemusena äh, võivad Euroopa võlakirja, eurovõlakirjad osutuda tõesti teostatavateks, aga selleks on vaja teistsugust struktuuri, selleks on vaja suveräänsuse üleandmist riigi ülesele tasandile, võib-olla oleks vaja ka uut organit, mis selle ülesandega tegeleks G kahekümne kohta, äh, härra Pulmani küsimuse kohta. Äh, on leidnud, et eelarve ülejäägiga riigid peaksid käituma nii ja puudujäägiga riigid niimoodi. see kõik tuletab mulle meelde olukorda, ja ma väljendan siin praegu oma isiklikku seisukohta tuhande üheksasaja seitsmekümne kaheksandal aastal, kui Bonnis toimus G kahekümne kohtumine, kus äh, tegeldati konkreetsete küsimustega, konkreetsetele riik, riigitele anti konkreetsed ülesanded ja sellest ei tulnud lõppkokkuvõttes mitte midagi välja. võib-olla olukord on nüüd teistsugune ja see asi võib mm, toimida, aga võib-olla pingutatakse lõppkokkuvõttes üle, nii et, et eh, ma arvan, et peamine probleem on ikkagi nende riikidega, kus on eelarve puudujääk ning äh, selles osas olen ma täiesti nõus äh, parlamendi äh, lähenemisega. meil on äh, vaja tõesti asümmeetrilist lähenemist, asümmeetrilist selles mõttes, et peamise probleemiga tuleb kõigepealt tegeleda ja peamised probleemid on nendes riikides, kus on puudujäägid ja seega nende riikidega tuleb kõigepealt tegeleda. Lõuna-Euroopa, Kagu-Euroopa, äärepoolsemad riigid asi ei ole ainult eelarve konsolideerimises. Äh, läks liiga lihtsustatult öelda, et eelarve konsolideerimine äh, viib majanduse kokkutõmbumiseni. Äh, isegi seitseteist aastat pärast Keinsi surma ei ole mingit kokkuleppe, üksmeelt majandusteadlaste osas selles küsimuses, et milline on see fiskaalkordaja suurus, nii et, et seitseteist aastat pärast Keinsi ei ole veel mingit üksmeelt Äh, asi on asjade kombinatsioonis, me peame kombineerima eelarvereforme äh, teistega ja Kreeka omab tohutut potentsiaali näiteks eratami-, erastamise vallas. ning see protsess peab algama nii et, et ma arvan, et me peame arvestama kõigi nende kolme elemendiga, eelarve konsolideerimine, ilma selleta lihtsalt ei saa, sellepärast et turud täna käituvad täiesti teistmoodi, eh, kui nad käitusid näiteks eh, möödunud kümnendi keskpaigas. Eh, võlgade, sallivus võlgade suhtes on vähenenud, nii et, et turuosalised lihtsalt ei lepi üha kasvavama võlakoorma ja defitsiidiga. nii et, et varasem äh, tärkavate turgudega majandused ko äh, kogesid seda probleemi varem ja nüüd kogevad seda probleemi siis arenenud riikide majandused, lihtsalt olukorda, kus turud äh, ei aktsepteeri valitsus, valitsuste samme, mis on suunatud puudujäägi suurendamisele. nii et, et ma arvan, et ma arvan, et kõik need kolm komponenti, mida mainisin, peavad toimima koos Äh, ma, ma rääkisin siin äh, sellest, et, et kuidas näiteks äh, Euroopa Keskpank peaks reageerima, mida EFSF või mida Euroopa Keskpank peaks praegu tegema? ma arvan, et antud hetkel võib-olla peaksid nad hoolitsema selle eest, et Kreeka saaks kätte järgmise osa toetusest. siin on praegu jutt võla jätkusuutlikkusest. teiseks loomulikult meil on vaja EFSF-i süsteemi, mis on paindlik, mille, millel on äh, finantsvõimenduse efekt aga sellele küsimusele peab juba vastama Keskpank ja loomulikult rekapitaliseerimise, pankade rekapitaliseerimise küsimus, sellepärast et pankadel peab äh, olema piisav kate selleks, et nad suudaksid toime tulla ka kriisi ägenemisega, aitäh! Äh, Jerome järgmisena. aitäh nende küsimuste ja kommentaaride eest Ehm, ma kardan, et minu ette, ettekanne <laughs> ei olnud nii hea kui see, mis mul paberil kirjas on, nii et, et võib-olla lugege ta paberilt ka läbi. Ehm, mulle tegelikult ei meeldi see alkoholiga võrdlus, sellepärast ehm, kui et eh, selles olukorras, siis te ei küsi endalt, miks eh, keegi on alkohoolik ja miks, samasti võiks küsida, et miks paljudel riikidel täna on selline suur võlakoorem, kui me vaatame seitseteist Eurotsooni riiki, siis on, on ainult üks nendest, kes on aastaid halvasti käitunud, see on Kreeka. nii et, et neid tuleb kontrollida. aga veelgi olulisem, neid oleks pidanud kontrollima juba kahe tuhande kahe, teisest aastast saadik, kus me siis olime? nüüd on vaja olukorda muuta aga meil on veel kuusteist teist äh, riiki ja enne nelja aasta tagust kriisi ei olnud neil ühelgi äh, puudujääki üle kolme protsendi SKT-st. Äh, riigi rahandus oli korras, see oli vastavuses reeglitega, võib-olla reeglid ei olnud väga head, aga reeglitest nad pidasid kinni aga nüüd on nad saanud alko-, muutunud alkohoolikuteks, sellepärast et kogu maailma tabas kriis. ning praegu me ei mõtle sellele, kuidas uuseid fiskaalstiimuleid kasutada, sellepärast et meile tundub, et me oleme juba liiga äh, paandunud alkohoolikud. aga äh, me peaksime mõtlema äh, oma era- ja avaliku sektori võlakoormale ja äh, äh, siin on väga suur vahe USA ja näiteks Eurotsooni riikide vahel meil ei ole sellist võlakoormat nagu USA-s, nii et, et võib-olla meil on veel manööverdamisruumi. ning ma, ma saan aru, et finantsturgude süsteem ütleb meile, et me peaksime hoiduma suurest võlakoormast ja puudujääkidest, aga samas nõuavad nad meilt ka majanduskasvu. loomulikult ma ei saa kellelegi öelda, hästi, homme on meil majanduskasv, aga ma võin teile öelda, et ma ei ole nõus selle, sellega, mida ütles härra Stark Äh, see fis-, selle fiskaalkordaja kohta, sellel teemal on kirjutatud niivõrd palju äh, artikleid, aga igas, igal pool öeldakse, et äh, see fiskaalkordaja on positiivne. IMF, OSCD on selliseid äh, dokumente koostanud miks me oleme alkohoolikud? sellepärast, et meil oli kriis ja meid ootab ees veel üks kriis. mida me teeme? kas mitte midagi? see, selline asi on meeleheide. ja see tähendab, et me ei usalda oma institutsioone ja kuidas me saame oma inimestele selgitada, et me kasutasime paar aastat tagasi e, e, fiskaalpoliitikat, aga nüüd tahame kasutada samasugust poliitikat. see on küsimus, võib-olla mul ei ole õiget vastust, aga ma vähemalt julgen küsimuse esitada mis puudutab koostööd, siis ma mõtlesin, et see võiks olla oluline. me oleme sundinud Keskpanga osalema selles, milles ta võib-olla ei tahtnud osaleda. ma arvan, et kui riigi- ja valitsusjuhid ja võib-olla ka Euroopa Parlament ja inimesed ütlevad, oo oh jaa, me teame, et meil on keskpank, see on sõltumatu Äh, see peaks tegelema hindade stabiilsuse jälgimisega, sellepärast et põhikirjaga talle selline ülesanne on antud. võib-olla siis Keskpank äh, leiaks, et kui me palume koostööd teistega, äh, siis meie tahame midagi sellist, mida nemad ei taha, ei. sellistes olukordades, kus koostööd tehakse, kõik võidavad alati. arutagem neid asju kui üks valitsus peab mingeid kõnelusi keskpangaga, siis me kohe kuuleme, et keskpank ei ole sõltumatu või võib-olla ei ole sõltumatu. ja me ei saa omavahel kõnelda, meil on projekt ja see projekt on euro. nii et, et me arvan, et me peaksime veel kord ütlema, et meil on vaja et me, me peame ütlema, et keskpank on kriisitingimustes väga hästi käitunud, aga meil on vaja, et see pank oleks sõltumatu ja et ta tegeleks inflatsiooniga ja kui me saavutame selle hinnastabiilsuse, siis vajanevad ka meie kasvu väljavaated. mina olen selles kindel. ma ei tea, kas ma peaksin olema. mis puudutab jõustamist, eh, see proua, kes küsimuse esitas, on lahkunud. ma ei rääkinud jõustamisest ma rääkisin lihtsalt, et eh, nende asjade hulgas, mida me kontrollime, me võiksime endalt ka küsida ja võib-olla eh, härra Šakil on õigust, võib-olla tõepoolest, võib-olla see fiskaalkordaja on negatiivne, viskame selle siis kõrvale, meil ei ole vaja makse, meil ei ole vaja valitsusi, kui see üldse ei toimi, no milleks seda siis üldse kasutada? mina esitan jällegi sellise küsimuse mis puudutab nüüd äh, ülejääki ja puudujääki, siis siin on sümmeetria, äh, mis on otseselt seotud ka tulemustabelitega. Need, kellel on säästud, võiks aidata neid, kellel sääste ei ole ja kust need säästud tulevad, Äh, sellepärast et äh, vähendatakse puudujääke siis, kui, äh, kui tulevad väljaspoolt mingid impulsid. see on võib-olla üks võimalus, mida võiks kasutada ja G kakskümmend võiks seda arutada, aitäh. I have no option now. aitäh. olen sunnitud nüüd sõna andma veel viiele inimesele, sest mul ei ole valikut. kui liikmed räägivad aga liiga kaua, siis küsimustele vastuseid ei tule. Because I've lugesin ette ka sõnasoovijate nimekirja, aga ma alustan Keist. Äh, aitäh, lugupeetud proua esinaine, ma teen siis tõesti väga kiiresti äh, ma ütlesin nädalavahetusel, et äh, meil tuleb esmaspäeval selline avalik kuulamine, nagu praegu on ja tuleb kaks paneeli ja ähm, mida te tahaksite, et ma küsiksin ja kolleegid ütlesid mulle, et küsige ühte asja ja seda küsin ma siis härra Staagilt kuidas on võimalik, et Euroopa Keskpanga kõrge ametnik astub oma kohalt äh, tagasi, võttes arvesse, milline kriis praegu toimub? meil äh, siseriiklikus meedias on igasuguseid spekulatsioone, kas te olete nõus meile ütlema, millised on siis tegelikud põhjused, see huvitab kõiki, aitäh! aitäh ja Anni! suur aitäh, Sharon! ka mina tänan äh, kõiki kõnelejaid mõlemast paneelist, sest tegelikult on need teemad nagunii omavahel kõik seotud ma arvan, et diskussioon toimub, toimub siin kahel erineval tasandil. ühest küljest äh, kriisi juhtimine ja teisel tasandil on see, mida me võiksime kriisist õppida, et äh, uut äh, majanduse juhtimise paketti paremini hallata ma tahaksin rääkida just nimelt kriisi juhtimisest, sest minu meelest on nii, et kui me kriisi halvasti juhime, kui me ei tee seda tõhusalt ja järjepidevalt siis tõenäoliselt kõik need äh, diskussioonid, mida me praegu peame, kõik meetmed, mida me tahaksime vastu võtta, äh, tõenäoliselt ei viigi mitte kuhugi. nii et äh, ma esitan küsimuse kõigile panelistidele ja see on väga lühike küsimus. vastupidi, väga laialivalguv küsimus. mõne kuu eest öö, otsustati et tuleb vastu võtta meetmeid kriisi haldamiseks, kriisi levimise tõket-, tõkestamiseks ja et eh, on tarvis lahendada kuidagi ka Kreeka probleem. järgmisel esmaspäeval toimub eh, järjekordselt Euroopa Ülemkogu, mida samuti nimetatakse ajalooliseks, nagu seda eelmistki, nii et tahaksingi küsida, et mis siis valesti läks? mis juuli ja oktoobri vahel on eh, nii valesti läinud, et on vaja uut ülemkogu ja mida on tarvis teha et järgmise esmaspäeva ülemkogu tõesti suudaks probleemid eh, lahendada, suudaks kriisiga rinda pista. ja siis tahaks küsida veel Kreeka maksujõulisuse või maksujõuetuse kohta. väga palju on siin räägitud sellest, et võiks võla ümber struktureerida, millised otsused on tehtud, eh, ehm, mida Euroopa Keskpank arvab mis te arvate, kas kahekümne 20 et kas kahekümne esimese juuli otsused olid piisavad? või tuleks seal midagi ümber vaadata? Vene. aitäh. ma tahaksin äh, küsida, ütleb Bernard Langen tahaksin küsida kõigepealt härra Kreeli käest ähm, seda, et teie ettekanne oli väga jõuline. Te rääkisite seal, et äh, teiste võlgade kinnimaksmine ei ole mingi lahendus. mina arvan ka seda ja ajalugu näitab tõesti, et see ei ole mingi lahendus. Äh, stabiilsuse kasvupakt ju loodi teatud äh, arvandmetega, seal on öeldud kuni kuni kolm protsenti äh, tohib olla eelarve defitsiit, äh, see oli tollal keskmine. aga nüüd tuleb äh, sellest ka kinni pidada, tuleb kinni pidada kolme protsendi piirist, mitte hakata seda piiri kergitama. mul on samuti teile mõned küsimused. kõigepealt USA kohta. kahekümne esimesel juulil anti allkiri öö, otsusele, mida tegelikult ei ole rakendatud. USA-s ei ole öö, tegelikult öö, suurt midagi muutunud pärast juulikuud ja mis puudutab Euroopa Rahandusministeeriumi võimalikku loomist, siis mind see iseenesest ei šokeeri, miks mitte sest eh, praegu ei ole olemas Euroopa Liidu ülest eh, lähenemist ja see on eh, nõrkuseks kogu Euroopa Liidule, see on ka Euroopa Liidu komisjoni nõrkuseks, sest komisjon ei ole olukorras, kus ta suudaks ehm, kehtestada tingimusi või kedagi kontrollida. Kreekat ei suuda komisjon kontrollida ja ei suuda isegi sundida riike rakendama oma otsuseid. see tegelikult ei ole liikmesriikide süü, vaid on äh, pigem, äh, on viga selles, et komisjon on hambutu. USA-s oli nii, et äh, kriisi esimeses faasis rekapitaliseeriti pangad nagu Euroopaski. kuid edasi läksid Euroopa ja USA teed lahku, me peaksime endalt küsima, kes siis on osutunud edukamaks kas meil oleks kuidagi paremini läinud, kui Kreeka eurotsoonist välja heidetaks? Sharon Stone, nüüd on nii, et äh, vastused tulevad ainult kirjalikud, kui tõesti ülejäänud küsimused ka nii pikale venivad. mul oli kaks küsimust, aga hea küll. Äh, alustagem algusest. Äh, härra äh, Kriil see arutelu on praegusel hetkel väga oluline Äh, võttes äh, arvesse, et äh, see eespool nimetatud kordaja läheb palju kaugemale kui, kui see, mis siin öeldud on, kui suur on kordaja Prantsusmaal ja Saksamaal, sest siin räägitakse ka kuludest ja nii edasi. nii et praegu kogu tegevus äh, mängitakse, majanduslik tegevus mängitakse ähm, sellele, et majanduskasv langeb. ja praegusel hetkel ennustatakse Prantsusmaa, langetati majanduskasvu äh, prognoos Prantsusmaal ühe koma seitsmekümne viie protsendini ja Saksamaal kahe koma kaheksani. nii et äh, tegu on et see tähendab seda, et Prantsusmaal langevad maksusissetulekud kümme miljardit eurot me, meil oleks vaja veel kümme miljardit eurot juurde saada selleks, et eh, jõuda arvestava majanduskasvuni kahe tuhande kaheteistkümnendal, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. kui eh, Prantsusmaa valitsus soovib kolmeprotsendist majanduskasvu eh, saavutada, siis on tal vaja kakskümmend miljardit juurde saada praegusel hetkel eh, eh, EKP ei, ei otsusta veel, eh, ei suuda veel langetada otsuseid sellistes maksuküsimustes. Nobeli preemia laureaadid arutasid meiega seda küsimust kas te arvate, et eelarvepoliitika on tõesti kasulik? Okay, I'll give everybody warning ma hoiatan nüüd kõiki viimast korda ja ütlen, et paneeli liikmed saavad eh, vastata ühe minuti jooksul ja ülejäänud vastused tulevad kirjalikult, võib-olla siis eh, võtate ka õppust. aitäh, ütleb härra Toreman. minul on lühike küsimus eh, professor Stargile. Te ütlesite, et makromajandusliku järelevalvepaketi rakendamisel on ette näha probleeme. meie siin kojas oleme väga pikalt äh, arutlenud selle üle, oleme selle küsimuse üle pikalt arutanud ja me tahaksime endalt küsida, kas te olete ka mingeid lahendusi välja mõelnud? Right, thank you very much. Well, I'm going aitäh! Jörgen Stark saab äh, vastuseks esimesena sõna, sest äh, Kei esitas väga huvitava küsimuse, mis tõesti huvitab meid kõiki. aga, aga me tahaksime ikkagi, et kõik paneeli liikmed saaksid vastata, nii et igaühel on üks minut, Jürgen, palun. aitäh, ütleb härra Stark. kümme sekundit, äh, siis äh, selle kohta, mis puudutab Euroopa Keskpanga sõltumatust. Euroopa Keskpanga sõltumatus ei ole mitte kunagi olnud löögi all, seda esiteks. teiseks, kui te tahate, et Euroopa Keskpank hakkaks tegema rohkem, kui ta praegu teeb, siis satub sõltumatus löögi alla, sest Euroopa Keskpank ei saa täita väga palju ülesandeid. teiseks, üheksanda septembri teadaande, teadaanded, nimelt siis see, et ma astun tagasi oma ametikohalt Euroopa Keskpangas Eh, kohe, kui mulle on määratud eh, ametijärglane, ma astun tagasi isiklikel põhjustel, nagu te näete, istun ma praegu endiselt oma ametikohal ja jään sinna tõenäoliselt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuni. ja tõenäoliselt selle aasta lõpus teen ma ka avalduse, kus ma annan detailsemat infot, kuid praegu ma seda teha ei soovi, sest ma olen endiselt sellel ametikohal ja ma ei hakka mingeid eh, diskussioone pidama mis puudutab juuli ja oktoobri vahelist ajajärku, siis äh, rakendamist ei ole toimunud, ei ole rakendatud seda, mis otsustati kahekümne esimesel juulil ja see on äh, tekitanud äh, ebakindlust maailmas, mis niigi on väga ebakindel. seda, see on kõige põhilisem, mida siin vastata saab. ja ma usun, et mis puudutab Kreekat, siis kahekümne esimese juuli otsused Kreeka kohta on samuti jäänud ellu rakendamata, kuigi see ei peaks nii olema. kõik peaks juba ammu tehtud. kõik peaks juba ammu tehtud olema, aga ei ole. ja härra Langele, tõesti jah, mõlemal tasandil on puudujääke, nii riiklikul kui riigiülesel ja see, et me oleme sellises äh, sügavas kriisis, äh, riigivõlakriisis, äh, tuleneb sellest, et liikmesriigid pole suutnud oma tööd ära teha, et headel aegadel ei peetud kinni reeglitest ning et paljud valitsused ei täitnud oma kohustusi ja ületasid ettenähtud teetähiseid ning Euroopa tasandil ei kasutatud samuti olemasolevaid instrumente. mis puudutab USA rekapitaliseerimisplaani, siis see oli usaldusväärsem või usutavam, ma ei hakka seda menetluskorda kirjeldama, ma ei hakka rääkima, kuidas lepiti kokku, milline on rekapitaliseerimise üldkulu, kuid turud võtsid selle vastu usutava päästesammuna. Euroopas see nii ei olnud ning turud ei usalda rekapitaliseerimissüsteemi siiamaani. kõnelejad katkestatakse. ma pean varsti lõpetama, ütleb härra Stark selle märkuse peale. aga jah, kui Kreeka eurotsoonist välja visatakse või ise ära läheb, siis sellel on tõsised tagajärjed ja lõpetuseks siis veel makromajandusliku tulemustabeli kohta ütlen ma seda, et see on et see on välja töötatud selliselt ja seda muudetakse selliselt, et ta on väga paindlik ja seetõttu ka väga nõrk ja ta peaks pigem keskenduma teatud indikaatoritele. Sharon Stone, tehniliselt on teie minut nüüd lõppenud, tegelikult juba üsna ammu sõna saab Jerome väga lühikeseks märkuseks. aitäh, vastamaks teie küsimustele ütleksin ma seda, et automaatsed sanktsioonid on minu meelest vaieldava väärtusega aga solidaarsus peab küll rakenduma solidaarselt äh,, automaatselt, et äh, reaktsioone ja otsuseid ei tuleks äh, oodata liiga kaua. Äh, praegu see nii ei ole ja seetõttu me elamegi nii ebakindlas maailmas, kus jätkuvalt oodatakse, kuidas Kreeka probleem laheneb. märkus selle kohta, kas võlakoormus peaks suurenema põhimõtteliselt küll, sest minu meelest on äh, majanduspoliitika seotud äh, majanduse tingimustega. on olukordi, kus äh, võlakoormuse suurendamine tegelikult on hea, on ka vastupidiseid olukordi, aga tähtis on olukorda kõigepealt õigesti hinnata. minu prantsuse kolleeg tõi näite Saksamaa kohta Prantsusmaal on see mõju null koma kaheksa protsenti lühiajalises perspektiivis ja pikemas üks koma kaheksa kolm uurimust on seda kinnitanud. Sharon Stone. Teil on lühidalt sõna. küsimuse kohta, mis valesti läks, ütleb härra Kabral ma arvan, et turud käitusid valesti ning Euroopa Ülemkogu oma otsustega on äh, lihtsalt lükanud edasi ajahetki, mil tuleb tunnistada allajäämist. me peame tunnistama seda, et äh, kapitali on liiga vähe. pankade rekapitaliseerimisplaan ei ole äh, kooskõlas rahvusvahelise hea tavaga ja seda tuleb muuta, aitäh! suur aitäh, ütleb Sharon Stone, aitäh kõigile, ma olen ka eh, kõnelejatele öelnud, et eh, kui nad soovivad oma vastuseid kuidagi laiendada või vastata küsimustele, mida meil ei olnud võimalik täna põhjalikult eh, käsitleda, siis nad võivad meile kirjutada ja kui nad meile kirjutavad, siis saadame need kirjalikud vastused ka kõigile laiali. suur aitäh kõigile siinviibijatele, alati on nii, et tuleb suur hulk väga huvitavaid küsimusi, kuid kahjuks ei jää aega vastamiseks. loodetavasti loodetavasti õnnestub meil siis kirjaliku menetluse abil see probleem lahendada. nüüd jätkame me koordinaatorite kohtumisega ning kõigil, kes ei eh, peaks sellel koosolekul osalema, palun siit ruumist võimalikult kiiresti lahkuda, aitäh!